kallid kolleegid, andke andeks see hiline algus, aga pärast, aga pärast eile õhtus, õhtusi kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa sotsiaaldialoogi teemal olid mul täna hommikul mõned kiired vestlused. asume siis oma päevakorra juurde selle hilinemisega ja vabandan juba ette tõlkide ees ning kõigi osaliste ees. ja viivitamata vastavalt äh, punktis seitseteist saab sõna kolleeg Karima Telli, et tutvustada kolmesadat kahtekümmend kuute muudatusettepanekut, mis on tema omaalgatuslikule raportile esitatud, teemaks on sotsiaalelamud Euroopa Liidus. ja muus osas Raimond Henkel, kes ei ole vist kohal võib-olla ka tema peab parajasti kellelegi helistama. ehk siis äh, majanduses, raportöör majanduse sotsiaalkomitees peaks olema meie, samal teemal peaks olema ka meie seas. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt ma tahaksin tänada variraportööre ning teisi kõik, kõik, kõiki neid, kes on seda raportit rikastanud. kõigepealt väike tehniline probleem äh, parlamentaarses töös. tekkis väike viivitus, mis tekkis seoses tõlketalitusega. Äh, prantsuse ja saksakeelse variandi vahel oli väike probleem ja seega, sellega seoses tekkis väike viivitus muudatusettepanekutega, ma pidin keelelisi muudatusettepanekuid äh, esitama terve rea ja ma, ja siis ma pean jälgima, et ja pidi, oli vaja jälgida, et kompromissides oleks need kajastatud. arvestades murettekitavat olukorda elamispinna osas Euroopa Liidus äh,, seab kriis ohtu selle, selle põhiõiguse, milleks on õigus elamispinnale kõikjal Euroopas täna paljud pered, paljud eurooplased ei saa enam ligipääsu korralikule eraelamispinnale, arvestades äh, hindu, arvestades energiahindu ja seepärast sotsiaalelamud võimaldavad amortiseerida seda sotsiaalses ja majanduslikus mõttes ja seepärast nõu-, rõhutab minu raport vajadust sellesse investeerida, rõhutab vajadust, mis on Euroopa kodanikel, kes paraku täna, kelle elutingimused ei ole täna paraku alati väärikad. minu raport kutsub seega üles sellesse sektorisse investeerima ning ning üles ehitama sotsiaalelamispinda kui missiooni. sotsiaalelamud täna, see on midagi väga liht-, see on väga lihtne asi, mida rohkem neid on, seda lihtsam on vältida ka kinnisvara mullide tekkimist. see võimaldab ka hoogustada majandust, sest äh, ehitussektor, mis on täna raskustes, on valdkond, kus ehistatakse selleks, et ehitada ja renoveerida. see võimaldaks kohalikke töökohti luua, mida ei ole võimalik ümber paigutada. ühtlasi see, see oleks tõeliseks hoovaefektiks Euroopa majandusele tervikuna. me oleme suurte muutuste lävel, eriti mis puudutab energiat. ja ka see võimaldab meil see võimaldab meil siis ka kõike seda edendada, ökoloogilist äh, energiakasutust, kohalikku energiakasutust ning, ning võimaldab toetada ka koolitussektorit. üleminek peab olema õiglane ning eelkõige tuleb tegeleda just energia, er-, energiaalase puudusega. see mõjutab täna elanike elukvaliteeti ning kõike seda rõhutab ka minu raport. sisuliselt tahaksin osutada kolmele asjaolule, kus ma paluksin kolleegide toetust kõigepealt. tuleb luua Euroopa järelevalvekeskus, see, mis koguks liikmesriikide statistikat selleks, et vahet, et vahetada mõtteid heade tavade üle ning selleks, et toetada liikmesriike ela-, nende elamispinna poliitika väljatöötamise all, eriti mis puudutab sotsiaalelamispinda ning eriti mis puudutab hinnapoliitikat, see on lõige viis minu raporti projektis. teine oluline mõte Euroopa semestri raames ning majandusjuhtimise raames tuleb sotsiaalindikaatorite tabel luua, nagu meil selleks, et hinnata liikmesriikide edusamme selles vallas. muudatusettepanek sada üksteist on see siis luua äh, talveskeem kõikides liikmesriikides. meie komisjon võib olla uhke selle, võib olla uhke selle üle, et me oleme vastu võtnud Euroopa strateegia kodutute jaoks, mis võeti parlamendis vastu ka enamushääletusel, selleks, et homse, homme miljonid Euroopa kodanikud ei satuks tänavale. selleks on kõige lihtsam, et neil on oma kodu. ja see ongi seepärast see talve aspekt on selles raportis väga tähtis. ja ma toetan neid arvukaid muudatusettepanekuid, mille on esitanud kaasraportöörid. Äh, eile õhtul jõudsid minuni head kompromissid. tahaksin meelde tuletada, et, et see raport võimaldab meie komisjonil otseselt mõjutada kodanike elu. elamispind on väga kõnekas teema ja ma loodan, et teie toetusega, lugupeetud kolleegid, saame selle raportiga vastu võtta, suur tänu. Merci beaucoup euh,. Aleksandr Serkas, puis Philippe. Äh, kõigepealt nüüd äh, härra äh, Serkas ja siis veel Benjamin. suur tänu, alustan äh, kõigepealt öeldes, et et sotsiaalelamute küsimus on küsimus, mis on minu fraktsiooni jaoks prioriteetne, eriti just äh, praegusel kriisi ajal, kus äh, nii palju inimesi on äh, raskustes, neil ei ole ligipääsu elamispinnale ja kriisi ning tööpuuduse tõttu kaotavad ka oma ela, elamispinna ja seda täiesti ebaõiglasel alusel. Karima Delli on väga ilusasti siin oma raporti kujundanud. meie oleme siin kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut esitanud, meil on siin kaks-kolm põhisuunda, kuhu, kus me tahaksime Karimadelli raportit äh, parandada. kõigepealt peame rääkima vajadusest Euroopa tasandi poliitika järele, siin algatusraportis ei ole sellist peatükki, kuid me peaksime selle peatüki siia sisse viima, Euroopa poliitika, ja me peame rääkima sellest, mida peab tegema komisjon ja Euroopa Parlament. meil on protokoll kakskümmend kuus ja neljateistkümnes artikkel, siin ei ole mitte midagi uut. Need on asjad, mida ei ole veel tehtud, sellepärast äh, peame toetama elamupoliitikat ja pool, Euroopa poole aasta jooksul on meil samuti vastavad näitajad olemas, kuid meil on vaja seda, et oleks Euroopa tasandi raamistik, mis kehtiks kõikide Euroopa poliitika valdkondade puhul, mis mõjutavad elamupoliitikat. sest praegu on kõik need algatused ilma ühtse koordineerimiseta siin äh, räägitakse äh, struktuurifondidest, energiast, äh, vaesusevastasest võitlusest, ebavõrdsuse vastasest võitlusest. siin on väga palju elemente, mis mõjutavad elamupoliitikat, kuid millel puudub ühtne strateegiline visioon, mille järgi neid kõiki koordineerida. sellepärast on meil vaja Euroopa tasandi poliitikat ning selles Euroopa tasandi poliitikas on vaja kahte asja. kõigepealt on vaja konkurentsivõimelist poliitilist lahendust, mis teeniks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, võitleks ebavõrdsuse vastu ja töötaks Euroopa sotsiaalse mudeli nimel ning äh, me tegeleme siin Brüsselis niisuguste asjadega, et teeme niimoodi, et äh, see elamupoliitika liikmesriikides lihtsalt läbi kukub. Rootsis või Prantsusmaal tuleb vaadata konkurentsivõime äh, aspekt läbi selleks, et äh, sotsiaalne aspekt oleks siin välja toodud, siin on kuueteistkümnes punktis ka seda öeldud ja me peame kinni pidama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest üldhuviteenuste aspektis, ega selle, seda siin raportis ei tehta. me peame vaatama ka eelmist paketti, me ei aita siin liikmesriikidel elamupoliitika valdkonnas, vastupidi, me takistame nende jõupingutusi tahaksin ka et öelda, et meil on vaja hüpoteegireegleid, mis kaitseksid tarbijaid. kümnendas muudatusettepanekus ütleme, et need reeglid toimivad tarbijate vastu ja toetavad finantssüsteemi ning see süsteem on ebaõiglane, pangad võtavad riske ja perekonnad äh, on pankrotis nüüd selle tõttu, inimesed Hispaanias jäävad oma elukohast ilma ja nad peavad endiselt pangale võla tagasi maksma. ning äh, panku huvitab ainult kasum äh, intressid ja hüpoteegid on väga ebaõiglased ning see muidugi põhjustab mässu ühiskonnas ning neljateistkümnendal märtsil otsustas Euroopa Kohus neljasaja viieteistkümnendas kohtuasjas, et tõepoolest see olukord on ebaõiglane, kuid miks ütlevad seda kohtunikud ja mitte parlamendisaadikud? nüüd on just õige hetk, et me siin võtaksime vastu reeglid hüpoteegi asjus ja me peame kaitsma tarbijaid ning mitte ainult panku. kui turumajandus äh, põhineb riskidel, siis ka pangad peavad riske võtma. ja kui pankadel on õigus äh, likvideerida oma varad, siis me peame siin kaitsma ka perekondi. aitäh, äh, proua esimees, ma loodan, et me püüame seda raportit parandada selleks, et see oleks võimalik koherentne, ta on seda juba, kuid võib-olla saame me seda veel pisut parandada just konkurentsivõime aspektist äh, parlamendisaadikutena. jah. siin peaks kommenteerima just äh, hüpoteekide aspekti, tegemist on juba tükk aega eksisteerinud teemaga kuid äh, täna peaksime seda teemat juht-, äh, täna juhib seda äh, sektorit just pangandusvaldkond, nii et me peame siin nõudma reegleid, kuid need peavad olema tasakaalustatud, mis lubaksid tagada tarbijatele võrdsed reeglid ega pakkuda äh, pangandussektorile uusi nišše, kus nad saaksid uusi äh, finantstooteid arendada. palun, Phil Benjon. Yes, uh, thank you. I'm... suur tänu. tänan raportööri, sest tegemist on väga korraliku lähenemisega selle dokumendi väljatöötamisel tahan eriti tänada selle seminari eest, mis korraldati enne raporti koostamist ja mul näiteks oli võimalik anda oma panus ja ka tuua väga palju mõtteid, mis on selles raportis kajastunud ma ei hakka siin üksikasjalikult muudatusettepanekuid kommenteerima, sest neid on üle kolmesaja ja mul läks aega vähemalt kella kümneni. kuid ma tegin mõned muudatusettepanekuid, kus on lihtsalt öeldud, et äh, eluase peaks olema kättesaadav, sellepärast et meil Ühendkuningriigis on meil tehniline definitsioon, millega asendati sotsiaalelamute äh, mõiste selleks, et seda saaks ka erasektor pakkuda, mitte ainult äh, avalik sektor, siis kohati on lisa, olen lisanud äh, nii era- kui avalik sektor just sellepärast, et erinevates liikmesriikides on need küsimused erinevalt lahendatud ma üritasin ka natukene riigiabi osas äh, selgust majja luua ja me peame tõesti hoolitsema selle eest, et meil on tasakaal äh, just erasektori puhul nendes olukordades, kus äh, rolli mängib ka riigiabi. selle dokumendi südamikuks ongi see, et me peame olema võimelised endale sotsiaalmaju Äh, lubama, mõeldes ka küttekulude peale ja peale selle tuleks sotsiaalelamute puhul mõelda ka energiatõhususe peale. me peaksime kasutama Euroopa Liidu ja ka liikmesriikide vahendeid ja niimoodi looma sellise virtuaalse ringi selleks, et vahendeid võimendada ja kasutada vahendeid ka tulevaste programmide rahastamiseks. minu arvates on siin väga selgelt eraldatud liikmesriikide Euroopa Liidu pädevused ja ma olen veendunud, et me jõuame korralikule kompromissettepanekule ning ma ootan juba põnevusega selle protsessi järgmisi osi. proua Morin Chartier ja siis Anne Sinclair ja kas äh, keegi soovib veel sõna? jaa, me jõuame hääletamise juurde hiljem, seega ma juba vabandasin, vabandasin kolleegide ees, jah. hääletuse algus lükkub pisut edasi. kas keegi soovib sõna? enne kui ma sulgen kõnelejate nimekirja härra Raimond Venk, kas ta on juba siin? siis ta sõna ka ei saa. kas on komisjoni poolt keegi, kes sooviks sõna? ka mitte. tore. proua Marin Chartier ja siis proua Sinclair ja siis ähm, proua raportöör. teen väga lühidalt, proua esinaine. ma, me oleme juba ajakavast maas, ma tahaksin kõigepealt tänada Karima Tellid et ta selle probleemiga on nüüd ühiselt tegelenud, tal on igati õigus. hetkel, mil me kolmepoolsetel kõnelustel arutleme selle üle, kuidas päästa Euroopa Sotsiaalfondi, on tähtis äh, võidelda vaesusega samuti. kui üks osa Euroopa Sotsiaalfondist on suunatud võitlusele vaesusega ja iseäranis äh, läbi sotsiaalelamispindade poliitika, siis loomulikult on meil vaja üle-euroopalist nägemust Euroopa sotsiaalelamispindade osas. Need mõle-, need on üksteisega seotud ja seepärast on Karimadelli töö meie jaoks väga väärtuslik. see, see on meile toeks praeguse hetke läbirääkimistel Euroopa Sotsiaalfondi üle. ja teiseks ma tänan teda selle eest, et ta on väga tähelepanelikult suhtunud minu muudatusettepanekutesse, eriti mis puudutab energiasäästlikkust sotsiaalelamispindade puhul, sest just kõige vaesemate puhul on kõik jõupingutused säästmaks energiat äh, selline asi, mida ei tehta. see, seepärast oli väga hea, et proua Telli sellega arvestas proua esinaine, proua Sinclair. suur tänu, proua esinaine, pole kahtlustki, et sotsiaalelamispinnad on tähtis meie ühiskondade jaoks, ka mina ise elasin, kasvasin üles sotsiaalelamispinnal, kuid Ühendkuningriigis kaheksateist aastat puudus konservatiivse valitsuse ajal rahastamine selles vallas. nüüd äh, Leiborite valitsuse ja Ida-Euroopa liitumisega jõudis Euroopa, jõudis Ühendkuningriiki palju uusi inimesi, see asetas ka uue koorma kohalikele omavalitsustele Ühendkuningriigis. tegelikult oli neid umbes miljon ja nüüd järgmisel aastal ootame taas uusi inimesi Ida-Euroopast, kes meie juurde jõuavad. ja konservatiivide poolt juhitud koalitsioon ei oska meile praegu öelda, kui palju neid saab olema. nüüd kohalik, kuidas siis kohalikud võimud saavad hakkama sotsiaalelamispinna küsimusega. see on väga suur probleem. minu piirkonnas avaldatakse nendele suurt survet ja, ja näiteks mina aitasin ühel Poola elanikul leida sotsiaalelamispinda Solihallis, kuid äh, ta keeldus sellest, et ta tahtis tegelikult hoopis uut kööki. Nad tahavad eriõigusi. proua raportöör lugupeetud kolleegid, suur tänu teie kommentaaride eest ja muudatusettepanekute eest. ma arvan, ma arvan, et sotsiaalpuuduse puudumine ei ole probleem, ma arvan, et sotsiaal, ma arvan, et sotsiaalelamispind ei ole probleem, see on lahendus kriisile, mis praegu öö, äh, kõikjal Euroopas endiselt eksisteerib ja seepärast kompromissid on väga tähtsad, kuid lahing ei toimu mitte ainult parlamendis, vaid ka komisjonis, vaid ka liikmesriikides, selleks et igaüks võiks rakendada äh, elamis, õigust elamispinnale kui inimeste põhiõigust. mis puudutab energiasäätlikkust, säästlikkust, energiaalast vaesust, see on raporti üks keskseid küsimusi seepärast me tõhustame investeeringuid sellesse valdkonda, nagu ma ütlesin, millel on otsene mõju ka tööpuudusele, sest just kohalikud ja ümberpaig-, töökonnad, mida ei saa ümber paigutada ja mis, mis on just ökoloogilised, on tähtis asi, mida tuleb edendada. ma ennist ütlesin, et kompromissmuudatusettepanekuid ei saadeta, saadetakse täna õhtul ühesõnaga, neid ei saadetud veel, vaid neid saadetakse täna, seega ma kutsun kaasraportööre järgmisel nädalal seda siis uuesti arutama. suur tänu, lugupeetud kolleegid. vaatame läbi kompromissmuudatuse ettepanekud, millest te just rääkisite kahekümne teisel aprillil. ja hääletus toimub siis kahekümne kolmandal seega oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti arutelu ja läheme edasi hääletuse juurde. alustame punktiga kaheksateist. selleks on siis töögrupi kirja hääletus seotud globaliseerumisega ja Austria juhtumiga tubakatööstuses see oli siis selline juhtum, kus tubakatööstus Austrias la-, on langenud üle, üleilmastumise ohvriks kahel moel, kõigepealt arvest-, tarbimise tasandil ja teiseks tootmise tasandil. tarbimine väheneb, kuid suureneb Venemaal, Hiinas ja mõnedes muudes riikides kus avastatakse tarbimisühiskonna võlusid ning samuti suureneb tootmine. kes on nüüd poolt selle kirja puhul? vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõikidel on hääletuskaart? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kõneleja ütleb nelikümmend kuus poolt, kolmkümmend kuus poolt, ütleb kõneleja, kaks vastu, kaks erapooletut. kiri on vastu võetud. teine kiri, härra Lamassuuri kiri, üleilmastumisega kohanemise fond Acile Itaalia ettevõtte juhtum, tegemist on ettevõttega, mis tegeleb IT-valdkonnaga ja tegutseb kõikjal territooriumil. panen hääletusele elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend kuus poolt, kolm vastu, null erapooletut. see kiri on vastu võetud. edasi kahekümnes päevakorrapunkt, arvamuse projekt, härra Sogori arvamus, naiste hariduse tööalane liikuvus Euroopa Liidus ja selle me koostasime naiste õiguste komisjoni, kus meie kolleeg Liitše Ronsulli on raportööriks. muudatusettepanek üks, proua Blinkivitši uutelt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. siis kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kolm proua Blinkivitši uutelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja neli, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse proua Suuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud vist, kuid kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? Pas trop de PP, c'est sûr. Bon, maintenant tout le monde a pu voter. Kas kõik on hääletanud? Kõik on, kõik on korras ja siis on ka hääletus lõppenud. 22 poolt, 20 vastu, 0 erapooletud. Muudatusettepanek number 7 on tegelikult siis vastu võetud. 6 proovlingivid juutelt, kes on poolt, vastu. tundub, et samasugune hääletustulemus, hääletus on alanud. kontrollime muudatusettepanekut kuus. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kahe, kaks, üheksateist vastu ja seega vastu võetud. muudatusettepanek viis proua Kinga Küntsel, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja kaheksa Suvat Suuberg, kes on poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et vastu võetud, kontrollime. kaheksa proua Suuberilt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud seekord. nüüd kompromiss A neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud ja üheksa proua, proua korra-, kümme korralisem pool vastu erapooletuid vastu võetud. siis üksteist proua Blinkevitš-Jute koos suulise muudatusettepanekuga, keegi ei ole selle vastu, panen hääletusele muudatusettepaneku üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seega kaksteist proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. muudatusettepanekud kaksteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kaksteist vastu, selgelt vastu võetud. kolmteist prokuröri, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. neliteist proua Blinkevi-Tšudel, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksateist proua Korralissand, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksateist samalt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. pärast kompromiss D neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üks korraliselt, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kaks Blinkevitš-Jute, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kolm Sogorilt, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss C neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend kuus Sari Essaja, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend seitse Cornelissen poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromi-, kompromiss E, neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, äh, muudatusettepanek kolmkümmend kaks Plinkivitsi jõudvalt, kes koos suulise muudatusettepanekuga panen hääletusele kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend Kinga Kents, poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kolm Blinkevitš-Jute poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli Cornelissen poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kuus Proot Suuber, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolmkümmend kuus Proot Suuberilt. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? üheksateist poolt, kuusteist vastu. vastu võetud. lõike kümme, kolmkümmend seitse, proua Kornissel, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa proua Pinkivitš-Jutelt panen hääletusele koos suulise muudatusettepanekuga, keegi ei ole selle vastu, seega panen hääletusele kolmkümmend kaheksa muudetud kõrge, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa proua Sookor poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend Kornelissen, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend üks Blinkevitš-Jute suulised ka, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja panen hääletusele elektrooniliselt kogu teksti, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt, kolm vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused raportöörile. Et nous en venons au point 21. ja nüüd kakskümmend üks proua McIntyre arvamus, mis on koostatud keskkonnakomisjoni raporti jaoks põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. nüüd me kõik teame ka, mille üle me hääletame või enam-vähem. nüüd äh, muudatusettepanek kaks raportöörilt. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tundub, et vastu võetud, aga võib kontrollida ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaks kuidas te hääletasite, proua, jah? kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, kaks erapooletut, vastu võetud. kolmteist on tagasi võetud ja, ja artikkel kaks lõige kaks, CI, panen hääletusele muudatusettepanek neliteist, proua Steinruck, Ole Kristjansen, kahes osas, esimene osa, practice kuni spacecraft, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd ülejäänud tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist ei ole aktsepteeritav, kuusteist kahes osas. Steinruck ja teised. esimene osa. Occupational kuni in the course of the work, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. ülejäänud tekst poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. artikkel neli lõige üks kolmkümmend viis, muudatusettepanek seitseteist samadelt autoritelt ning osade kaupa. esimene osa, exposed kuni public exposure kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud ja ülejäänud tekst, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm raportööril, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud kaheksateist, jääb ära. muudatusettepanek neli raportöörilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid tundub vastu võetud kontrollime. kontrollime mu-, muudatusettepanekut neli. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm, üheksateist vastu, vastu võetud muudatusettepanek viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üheksateist, Steinruck, Kristjanson, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kuus on tagasi võetud, panen hääletusele järgmise kakskümmend. Steinruck, äh, Ciprian, Tananescu, Kristensen kahes osas, esimene osa As soon as kuni pregnancy, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa ülejäänud, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakskümmend üks, kaks ja seitse on tagasi võetud ja panen hääletusele muudatusettepaneku kakskümmend kaks, härra Tšabaüri, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. järgmine punkt, muudatusettepanek kakskümmend kolm, samalt, kes on poolt? vastu, erapooletuid kontrollime, kakskümmend kolm. ei olnud üldsegi nii lihtne aru saada. aga nüüd tundub, et on vastu võetud, nelikümmend kolm hääletas. kolmkümmend kaks poolt, üheksa vastu, kaks erapooletut, selgelt vastu võetud. kakskümmend neli samalt autorilt, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakskümmend viis Steinruck, Tsipri äh, Andranescu, Kristjan, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kuus, Ööri poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd äh, suuline muudatusettepanek mille on esitanud Jutta Steinruck. panen hääletusele, kes on poolt? vastu, erapooletuid. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, see, see on vastu võetud. kakskümmend kaheksa Tšabõri, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kümme raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss A neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend, Phil Benjamin, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üks raportöörilt äh, kaotamiseks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolmkümmend kolm Jabari poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss B, kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis Kristjansen Steinruck, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kontrollime kolmkümmend viit, nagu sooviti siin. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu, teil oli täiesti õigus, see on ka täiesti tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus samadelt autoritelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend seitse samadelt poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa Tšabairi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üheksa samalt autorilt koos rap-, koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend üks Tšabairi suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kolm samalt suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend neli samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend viis samalt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kuus äh, jääb ära, nelikümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kaheksa, Filben Jõnge poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud nelikümmend üheksa, Tšabari, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üks jääb ära, viiskümmend kaks suulise muudatusettepanekuga. Jabaril, kes on poolt? vastu. Te ei hääletanud. kes on poolt? vastu, vastu, vastu võetud selgelt. nüüd põhjendused. Äh, põhjendus kakskümmend neli, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud ja panen hääletusele kogu arvamuse projekti elektroonilisel kujul. see on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, üks vastu, kaks erapooletut ja nelikümmend poolt, üks vastu tegelikult ja kaks erapooletut, sest üks sotsialist on üle.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 kallid kolleegid, päevakorrapunkt kakskümmend kaks. ja hääletame proua I-, Riia Omen-Raitni raportit. tegemist on algatusraportiga, mis käsitleb ähm, komisjoni valget raamatut äh, ja pensionite tagamise äh, tegevuskava kohta ja pealkirjaks on siis piisav, kindel ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava. ja mis puudutab hääletusnimekirja, siis äh, lähtume sada, artiklitest sada kuuskümmend neli ja sada kuuskümmend üks. meie kodukorras tegemist on kompromisshääletustega mida hääletakse äh, enne teisi muudatusettepanekuid. täiskogus on meil paika pandud siis kord, et äh, teeme nii, äh, lõige üks, kompromiss A, viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõigega kaks, äh, kuuskümmend kaheksa proua Zuberilt, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaks, kompromiss B kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kompromiss C, viis fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget kolm muudatusettepanek kaheksakümmend, üheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast lõiget neli kompromiss Y neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek sada nelikümmend viis võeti tagasi ja seega hääletame saja neljakümne kuuendat muudatusettepanekut proua Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kompromissi E neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss G viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seejärel muudatusettepanek sada viiskümmend kaks proua raportöörilt ja George Bachilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, muudatusettepanek sada viiskümmend kaks hääletus on alanud. mida sina hääletada soovid? kakskümmend seitse poolt, viisteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, samad autorid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuus, kompromiss F, vii-, neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seejärel muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, Jean Lambertilt ja Maria Kornelitsenilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks, minu Dora Klivetilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kontrollime muudatusettepanekut sada kuuskümmend kaks hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, järelikult tagasi lükatud lõige seitse, muudatusettepanek sada kuuskümmend neli Frederik Dardenilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend viis proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse äh, poolt, äh, härra Toomas Händelilt parandab äh, esinaine ennast, kes kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis äh, sada seitsekümmend üks proua Jaslovetskalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seejärel muudatusettepanek äh, sada seitsekümmend kaks härra Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, sada seitsekümmend kolm härra Tremosa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaheksa, muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus proua Pisotolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss H, äh, viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd siis äh, muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse härra Beckerilt suulise muudatusettepanekuga Sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt. kes on poolt? sada kaheksakümmend seitse muudetud kujul siis, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, sada kaheksakümmend seitse kas kõik on juba hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kaksteist vastu, selgelt vastu võetud. lõige üheksa, kompromiss HH, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seejärel muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa härra Beckerilt, kes on poolt. sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kas tahate kontrollida härra Beckeri muudatusettepanekut sada üheksakümmend üheksa, mul oli selline tunne, et te tahtsite seda kontrollida nii et kontrollime siis seda muudatusettepanekut äh, sada üheksakümmend üheksa härra Beckerilt, palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kuus poolt, kolmkümmend kaks vastu, kolm erapooletut. vabandust, kuus poolt, kolmkümmend kolm vastu. Äh, proua Harkin, mida te hääletasite? seitse poolt siis äh, ja igal juhul tagasi lükatud ja seejärel muudatusettepanek kakssada Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seejärel muudatusettepanek kakssada kaks samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kümme kompromissi, äh, neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. seejärel lõige kakssada kümme, äh, muudatusettepanek kakssada kümme, äh, Sergio Conferatilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kakssada kümme, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? üheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu järelikult tagasi lükatud. lõige üksteist, kaks muudatusettepanekut kustutamiseks, kakssada kaksteist Frederik Dardenilt ja kakssada kolmteist proua Bisotolt. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seejärel läheme edasi, hääletame muudatusettepanekut kakssada neliteist Toomas Händelilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viisteist proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seejärel lõige üksteist, muudatusettepanek kakssada kaheksateist, proua äh, Minodora Klivetilt äh, muudatusettepanekuga, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaksteist, kompromiss J, viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus äh, Toomas Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, seejärel lõige kaksteist muudatusettepanek kakssada kakskümmend seitse langeb ära ja seejärel hääletame kompromissi ka viied fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seejärel lõige kolmteist muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks härra Pekkerilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus härra Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt ja kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. lõige neliteist, muudatusettepanek kakssada nelikümmend Toomas Händelilt, kustutusmuudatusettepanek, kas on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. vabandust, kui ma ütlesin alguses kakssada neliteist, kompromiss M nüüd siis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kompromiss M võeti vastu. ja nüüd läheme siis edasi kompromiss N viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, kakssada viiskümmend kaheksa Toomas Hendenilt, kustutav muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame kompromissi O neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuusteist, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm Frederik Dardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis on tagasi võetud, seejärel muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kuus Kinga Köntsilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seejärel kompromiss Põh, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud äh, ja seejärel kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksateist, kakssada kaheksakümmend üks, Frederik Tardenilt äh, raportöör on vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda kakssada kaheksakümmend üks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kakssada kaheksakümmend kolm proua McIntyre'lt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksateist, kompromiss Q viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kompromissi R, neljad fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, lõige kakskümmend üks, viied fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, muudatusettepanek kolmsada, proua Jaslovjetskalt, kustutav muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, proua Zuuberi kolmsada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seejärel muudatusettepanek kolmsada kaks raportöörilt ja härra George Bachilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolm Jean-Pierre Audilt koos suulise muudatus ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, kompromiss DT, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jällegi põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kaksteist taanne kuus kohta langeb ära ja siis lähme edasi põhjenduspunkt B, kompromiss D, viied fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seejärel muudatusettepanek kakskümmend neli proua McIntyre'ilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss põhjenduspunkt C, kompromiss U viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seejärel hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üheksa, proua Jezlovetskalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seejärel äh, muudatusettepanek kolmkümmend, äh, kolleeg Toomas Händelilt äh, kolmes osas hääletame esimest osa Whereas the demographic indicators äh, kuni is generally claimed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa langeb ära, kui ma ei eksi, ja kolmas osa samuti, kui ma ei eksi. sellepärast, et need peaksid olema seotud esimese osaga. siis äh, põhjenduspunkt D, kompromiss V, viied fraktsioonilt, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, seejärel muudatusettepanek kolmkümmend viis kolleeg Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt E, kompromiss kaks siis V, viied fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, nelikümmend üks Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. me pole pikka aega juba kontrollinud midagi, nii et muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu. erapooletuid ei ole. muudatusettepanek nelikümmend üks on seega tagasi lükatud pärast põhjenduspunkti E hääletame muudatusettepanekut nelikümmend neli kolleeg Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt F, kompromiss X, viied fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut viiskümmend kolm raportöörilt ja härra Georg Pachilt äh, osade kaupa hääletuse, hääletame kogu teksti ilma sõnadeta at fast pace, kes on poolt, äh, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja seejärel põhjenduspunkt F, muudatusettepanek viiskümmend viis kolleeg Pupapkiselt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis muudatusettepanek viiskümmend kuus proua raportöörilt ja härra Pahilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja oleme järgmine jälle põhjenduspunktist F, see viiskümmend seitse Frederik Tardenilt, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd siis hääletame muudatusettepanekut üks, proua härra Tardenent, kes on poolt. aa, see on tagasi võetud, mul siin seda kirjas pole, seejärel siis hääletame muudatusettepanekut kaks Toomas Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime. muudatusettepanek kaks, elektrooniline kontrollhääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. ja nüüd siis äh, muudatusettepanek kolm härra Tardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi komisjonide arvamuste juurde ja muudatusettepanek kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis ja nii edasi kuni äh, seitsekümmend äh, äh, kuuluvad ECONi komisjoni eripädevusse, nii et meie neid ei hääleta. ja need puudutavad peamiselt siis teist sammast oma sisul. see-eest peame me hääletama teatavaid lõikeid, mille puhul oli komisjonil jagatud pädevus. ja need lõiked puudutavad ka teisi tekstikohti, aga kontrollime igal juhul raportööriga ja variraportööridega kohe, kus nad peaksid olema. lõige neli, äh, äh, majanduskomisjonid, kes on poolt kes on poolt, EKOn neli muudatusettepaneku poolt. raportöör on sellele vastu, kes on poolt? kes on poolt? EKOn neli. kes on vastu? ära valetud, tagasi lükatud. EKOn lõige kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime EKON komisjoni lõige kümme. sotsiaaldemokraadid toetavad majanduskomisjoni, Rahvapartei mitte, ahhoo, kõik on pahupidi pööratud, paistab. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, proua Haakin, mida teie hääletasite? kuidas te hääletasite, Mariann? kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu. erapooletuid ei ole. lõige kümme on vastu võetud. lõige üksteist majanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks osa lõikest kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. kolmkümmend seitse tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, Econ lõige kolmkümmend seitse. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. muudat-, lõige nelikümmend seitse majandus- ja rahanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks osa lõikest nelikümmend üheksa EKONi komisjonilt äh, kontrollime, kui soovite, EKONi neljakümmend nel-, lõiket nelikümmend seitse, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu, teil oli õigus, lõige nelikümmend seitse on siiski vastu võetud. üks osa lõikest nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. lõige nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu ka see on vastu võetud. lõige viiskümmend, vabandust, proua Omer Roitmann, soovis te midagi öelda? tahtsin öelda oma kolleegidele, et ma ei ole nende muudatusettepanekute sisu vastu või nende lõigete sisu vastu kuid EKONi komisjoni muudatusettepanekud on juba raportisse sisse võetud, nii et me oleme nende vastu sellepärast, nii et ma arvan, et on viga, et me hääletame nende kõikide lõigete üle, kui nendes äh, lõigetes oleksid, oleks uusi elemente, äh, siis äh, ma saaksin sellest aru, ütleksin seda ka kolleegidele, kui oleks uusi elemente, siis me peaksime nende üle hääletama ja ma oleksin nende toetamisega nõus, aga praegune on lihtsalt hullumeelsus ja sama puudutab tegelikult ka naistekomisjoni muudatusettepanekuid siin. proua raportöör, see on teie kui raportööri arvamus me kontrollisime väga tähelepanelikult ja selgub, äh, me vaatame nagu alati, millised lõiked on kaetud ja majanduskomisjoni raportis oleme me jõudnud otsusele, et oli rida muudatusettepanekuid, mis tõeliselt olid kaetud, aga oli ka riidatud ja need ei ole meie hääletusnimekirjas, need on siis äh, lõiked äh, üks, kaks, kolm, neli, viis ja nii edasi, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend, äh, kaks, nelikümmend viis, nelikümmend seitse, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend viis, viiskümmend üheksa, kuuskümmend kaks, seitsekümmend kaks, seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis nii et me oleme seda arvesse võtnud, aga siin oli see, need umbes viisteist lõiget, mis meie hinnangul ei olnud kaetud ja me hääletame nende üle, ehkki teie olete oma seisukohal öelnud ja ei toeta nende lõigete vastuvõtmist endiselt. ja jätkame siis hääletamist sealt, kus me selle pooleli jätsime. proua vastus. ma tahaksin teada me saame hääletusnimekirjad väga hilja, me tahaksime teada, et kas seesama puudutab ka naistekomisjoni arvamust, arvamusi. jah, ärge muretsege, naistekomisjoni puhul on tegemist samasuguse olukorraga, on umbes kakskümmend lõiget, mille üle me võime hääletada, sellepärast et need ei ole proua Omen Ruitani äh, arvamuses sees ega ka ei ole meie muudatusettepanekutes sees, kas kõik on rahul sellega? Äh, miks te rahul ei ole? milles teie probleem siis seisneb? Äh, ma siis uurin sekretäriaadiga seda asja ja see hääletusnimekiri mille me oleme teile esitanud, on õige hääletusnimekiri, kui on fraktsioone, kes arvavad, et äh, me peame hääletusnimekirja korrigeerima, siis äh, teie fraktsioonid äh, saavad selle täiskogul selle, nende punktide, need punktid uuesti tõstatada. aga nüüd meie jätkame hääletust EKONi komisjoni lõige viiskümmend seitse. tuletan teile meelde, et raportöör on selle vastu kuid Majandusasjade Komisjon äh, soovib, et me seda hääletaksime. kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vähemalt raportöör on sedakorda rahu. Äh, lõige viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, majanduskomisjonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, paistab, et tagasi lükatud. Äh, lähme siis edasi. seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime siis. EKOn seitsekümmend üks, kontrollime kohe. hääletus on alanud, kontrollime. EKOn seitsekümmend üks, proua Haakin hääletab poolt, hääletus on äh, lõppenud kakskümmend seitse poolt, viisteist vastu, selgelt vastu võetud seitsekümmend kolm samalt komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis infokomisjon, peame hääletama lõiget viis imkolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. naistekomisjon Lähme siis teeme, hääletame pisut teistsuguses järjekorras kui tavaliselt, hääletame kõigepealt põhjenduspunkte ja pärast lõikeid, kui teile sobib, teeme sellise väikse erandi, eks ole. põhjenduspunkt C, naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime põhjenduspunkti C. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt L, kes on poolt, vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. põhjenduspunkt M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt O, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis kahes osas, esimene osa kuni sõnadele äh, men is applied, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, ülejäänud osa tekstis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige seitse naistekomisjonilt kahel, kahes osas, esimene osa kuni The Labour Market, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ülejäänud osa tekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siiski seda teist osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, üks erapooletuse, teine osa on vastu võetud. lõige kaheksa naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist samalt komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend naiste õiguste komisjonilt või siiski kontrollime seitsmeteistkümnendat muudatusettepanekut hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, see on vastu võetud. kakskümmend samalt komisjonilt, kes on poolt, vastu. kontrollime seda. kakskümmend kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, samuti vastu võetud, kakskümmend kolm samalt komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend naiste õiguste komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks naiste õiguste komisjonilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame siis teksti tervikuna elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, neli vastu, kuus erapooletut. ja meie õnnitlussõnad siinkohal raportöörile. ärge nüüd ära minge veel, ärge ära minge meil on veel jäänud üks punkt hääletada, oleme jõudnud päevakorrapunkti juurde kakskümmend kolm, proua Oomen-Reuten. ärge minge ära, ärge lahkuge veel, sellepärast me peame veel hääletama. palun, proua Oomen-Reuten, mul on kaks kommentaari omalt poolt, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki, kes tegid minuga koostööd selle raporti ja ka seoses tulemus, mille saavutasime, on, on hea, nii et suur aitäh teile kõigile ja teiseks me peame väga ettevaatlikud olema, sellepärast et me hääletasime väga hea raporti üle sotsiaalasjade komisjonis, aga EKONi ja naiste õiguste äh, arvamuste hääletuses sisse toodud osad äh, on juba tekstis kaetud äh, või isegi vastuolus tekstiga, nii et me peame sekretäriaadiga nüüd uurima, mida me edasi teeme, enne kui me selle teema täiskogule saadame. suur tänu, proua raportöör, aga nagu ma juba ütlesin, see on nüüd juba fraktsioonide vastutada ja kui me hääletasime nende erinevate punktide üle, siis sellepärast, et need ei olnud algtekstis kaetud. ja nüüd lähme siis edasi ja annan hääletame globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kohta koostatud no, raporti üle kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani ja proua raportöör, teil on sõna. suur tänu, teen lühidalt. nagu te teate, millised olid meie mitmeaastase finantsraamistiku tulemused, otsustati Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi äh, tegevust jätkata, aga eelarve oli väiksem, sada viiskümmend miljonit aastas aga selle fondi tulevik on siiski ohus, kahekümne seitsmendal märts, kahekümne teisel märtsil loodab sotsiaalküsimuste töörühm mõningad äh, veel ähm, problemaatilised küljed äh, lahendada ja kahekümne seitsmendal märtsil äh, tegeleb Koreper kaasrahastamise ja kriisikriteeriumite küsimustega selleks, et kohandada mandaati parlamendiga läbirääkimisteks, nii et me peame hääletama selle raporti poolt, et me saaksime nõukogule saata võimalikult positiivse signaali ja läbirääkimised saaksid alata, et äh, esimeseks jaanuariks, äh, esimesel jaanuaril saaks see fond ka oma tööd jällegi alustada ja kõik oleks sügiseks ühel pool. suur tänu! hääletame siis elektrooniliselt mandaadi taotlust selleks, et alustada läbirääkimisi raporti üle, mille üle me hääletasime kuuendal novembril ja mille valmistas ette proua Haakin, kes on poolt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja nüüd siis on mandaat antud, kolmkümmend seitse poolthäält, üks vastuhääl, üks erapooletu ja läbirääkijate meeskond koosneb minust endast, meie komisjoni esimehena proua Haakenist, raportöörina proua Bauerist, Rahvapartei rahv-, variraportöörina härra Tardenist, sotsiaaldemokraatide ja variraportöörist proua Konne Liist, sellist roheliste fraktsioonist, äh, proua Zuberist kuue esindajana ja härra Camorra ECR-i esindajana ja proua Pitsotost, äh, kes on äh, EFD fraktsioonist. ja nüüd oleme siis selle päevakorra osaga ühele poole jõudnud ja läheme edasi. asume käsitlema päevakorrapunkti kakskümmend neli ja meil on siin äh, terve hunnik muudatusettepanekuid, millest me peaksime rääkima ja mis käsitlevad Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks. ja annan nüüd siis kohe sõna meie äh, raportöörile proua Costellole, palun proua Costello. Thank you very much, madam chair and uh, as you said suur tänu! proua esinaine, nagu te ütlesite, viissada seitseteist muudatusettepanekut ja muudatusettepanekute rohkus näitab, kui suurt huvi tuntakse selle programmi vastu ja kui tähtsaks inimesed seda fondi peavad ja seda programmi peavad ja inimesed soovivad komisjoni ettepanekut parandada. muudatusettepanekud said kättesaadavaks alles esmaspäeval ja ma olen nad nüüd pealiskaudselt läbi vaadanud äh, ja mul on hea meel vaadata koos variraportööridega need muudat-, neid muudatusettepanekuid põhi, põhjalikumalt läbi. esmapilgul öeldes võib öelda, et muudatusettepanekud puudutavad äh, samasid teemavaldkondi ja ma arvan, et äh, nii mõningateski küsimustes on võimalik koostada kompromissmuudatusettepanekuid Äh, siin näiteks võib tuua järgmised valdkonnad, näiteks on selgem, selgem viide põhiõiguste hartale, Eurostati statistikale selgem viida, viide selleks, et äh, täpsustada statistikat sotsiaalse tõrjutuse ohus või vaesusohus olevate inimeste äh, arvu kohta, siis ähm, Ähm, viide tervislikule toidule, siis äh, suhteline vaesuse läbi, see tuleks sisse tuua, siis liikmesriikide tervise toiduprogrammide toetamine, siis partnerluse põhimõtte toetamine kõikidel etappidel ning äh, koostöö vabaühendustega ning äh, kodanikuühiskonna esindajatega liikmesriikide parem koostöö vabaühendustega, siis takistused toidu doneerimise eest ähm, Äh, supermarketide poolt oli üks jällegi teemavaldkond, kus äh, oli palju muudatusettepanekuid siis äh, ja väga palju muudatusettepanekuid käsitlesid abisaajate, lõppabisaajate määratluse täpsustamist. paljud muudatusettepanekud rõhutasid, kui oluline on inimväärikuse edendamine ning häbimärgistamise vältimine ja seda siis äh, toidu äh, abivajajate puhul. siis toidu ohu, ohutus oli samuti üheks teemaks muudatusettepanekutes. väga paljud liikmed rõhutasid samuti, kui oluline on toonitada, et äh, toidu abifond ei asenda liikmesriikide abiprogramme ja see on väga oluline ka kõigi teiste jaoks väga paljud muudatusettepanekud äh, rõhutasid, et me peaksime lihtsustama taotluse protsessi ning äh, ka hindamise aruandlusprotsess peaks olema lihtsam mõnedes muudatusettepanekutes viidati äh, eelmist, eelmistele Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekutele näiteks kodutuse kohta. terve rida muudatusettepanekuid üritasid täpsustada täiendavate meetmete temaatikat, äh, oli muudatusettepanekuid, mis üritasid täpsustada äh, tõsist materiaalset puudust kannatavate inimeste definitsiooni ja muudatusettepanekud käsitlesid äh, ka seda, kuidas äh, saaks äh, fondis ära kasutada kohaliku tasandi ja piirkondliku toidu ahelat. siis rõhutati samuti ka kvaliteetset toitu, toidu kasutamise vajadust, tervisliku toidu kasutamise vajadust ja kohalike toodete kasutamise tähtsust. oli ka palju muudatusettepanekuid, mis käsitlesid tegevusvaldkonda, valdkonna laiendamist mida võiks Euroopa tasandi platvormil toetada, siis äh, äh, näiteks äh, heade tavade ja, ja heade kogemuste levitamine, esitati ka väga huvitavaid muudatusettepanekuid just selle teemaga seoses. mõned muudatusettepanekud käsitlesid komisjoni nõuet äh, partnerorganisatsioonide arvamust küsida vähemalt kord aastas ja nende eesmärgiks oli taaskord toonitada partnerlusel põhinevat lähenemist ja kontakte kodanikuühiskonnaga seoses selle programmi tööga terve rida muudatusettepanekuid äh, tahtsid, äh, taotlesid, et komisjon äh, hoiab Euroopa Parlamendi ja nõukogu arengutega korrapäraselt kursis ja tõesti paljude jaoks oli oluline see, et parlamendilgi oleks tähtis roll selle programmi üle järelevalve teostamises mõned muudatusettepanekud käsitlesid ka seda, et komisjoni liikmesriikide pädevad asutused ja sidusrühmad tulevad kokku korrapäraselt, et hinnata programmi toimimist palju tuudata, toetati, palju üksmeelt val-, valitses ka täiendavate meetmete küsimuses ja ka selles, et kui mitte kõik vabaühendused, organisatsioonid ei peaks täiendavaid meetmeid äh, äh, võtma, siis eks ante hindamise sätted ja programmi ja käigus või käimise ajal tehtavate muudatuse, hindamiste kohta oli samuti muudatusettepanekuid. oli veel valdkondi, kus äh, tekkis äh, teatavaid lahkhelisid liikmete vahel, nii et ma arvan, et äh, nendest asjadest me peaksime põhjalikumalt rääkima variraportööride kohtumisel kõigepealt, mis puudutab kogu seda kaasrahastamise temaatikat, siis terve muudatusettepanek, terve rida muudatusettepanekuid, mis tahavad sajaprotsendilist Euroopa Liidu rahastamist, aga on teisi, kes toetavad komisjoni ettepanekut, kus nõutakse kaasrahastamist. on ka ettepanekuid, mis on hoopis teistsugused kaasrahastamise osas, vabatahtliku kaasrahastamise või osalise kaasrahastamise ettepanekud teatavate instantside jaoks ja ma arvan, et me peame need muudatusettepanekud lihtsalt põhjalikult läbi vaatama. siis on terve rida muudatusettepanekuid, mis kutsuvad liikmesriike osalema, aga vabatahtlikkuse alusel, nii et see temaatika taas vajab käsitlemist põhjalikumalt variraportööridega. eelmisel kuul tutvustas, kui me raportit tutvustasime, siis me rääkisime sellest vabatahtlikust osalusest ja ma rõhutasin, et me peame kandma hoolt selle eest, et rahastamisvahendid, mis on juba olemas, nii piiratud, kui need ka ei oleks, oleksid, jääksid alles ja selline vabatahtlik osalus peaks aitama tagada selle, et rahalised vahendid oleksid tagatud osalevatele riikidele siiski endiselt. ja siis äh, mõned muudatusettepanekud ei tahtnud äh, jällegi meil siin reguleerimisala laiendada, vaid tahtsid ainult riiklikele toiduabiprogrammidega tegeleda ja kahekümne kolmandal jaanuaril toimus meil siin avalik kuulamine ja peab ütlema, et väga paljud kodanikuühiskonna esindajad ja organisatsioonid toetasid programmi reguleerimisala laiendamist ja paindlikkuse suurendamist, mida praegusel hetkel meie toiduabiprogrammis ei ole siis äh, muudatusettepanek nõuete vähendamise kohta toitudu jäätmetega seoses, toidu raiskamisega seoses ja siis äh, eelarve küsimus, mõned muudatusettepanekud tähendavad kolme koma viite äh, äh, miljonit, mõned viite miljonit ja nii palju, kui ma aru saan, siis komisjonis jaanuaris ja veebruaris olid äh, toetati äh, eelarve suurendamist, kuid äh, lõpparvud tegelikult sõltuvad meie mitmeaastasest finantsraamistikust, kuid ma saan aru liikmetest, kes soovivad eelarvevahendeid suurendada. siis veel üks teema, mis millest me võiksime variraportööridega rääkida, on muudatusettepanekud, kus uuritakse erinevaid näitajaid, lõige kuus näiteks, ja terve rida ettepanekuid oli nende näitajate kohta, mida peaks kasutama. nagu näiteks rahvastiku äh, protsent, äh, kes elavad allpool vaesuspiiri, siis äh, sooline toiduvaesus või toidupuudus, siis vaesuse riski näitajad, vaesuse äh, riski protsent äh, arv pärast sotsiaaltegurite väljajätmist ja nii edasi ja nii edasi, terve rida on neid äh, näitajaid, millest me peaksime rääkima. siis veel üks teema, mis kerkis esile muudatusettepanekutes, oli üleminekumeetmete teema. nii mõnedki liikmed tunnevad muret, et programm ei äh, käivitu esimeseks jaanuarist kaks tuhat neliteist ja praegu äh, abi osutamisega tegelevad organisatsioonid peavad saama jätkata oma tegevust ka järgmisel aastal, ilma et nad peaksid tundma, et nende eelarvevahendid on ohus. nii et väga paljud muudatusettepanekud käsitlevad just seda teemat. Mm, ja ka meie peame seda, sellest siis omavahel rääkima. on üks muudatusettepanek, kus kutsutakse üles seda ettepanekut tagasi lükkama ja see muudatusettepanek ei ole minule vastuvõetav, sellepärast et kuu, kuulamise küsimused kuulamise tulemused ja meie suhted vabaühendustega, kodanikuühendust, ühiskonnaorganisatsioonidega ja ka muudatusettepanekud, mida Euroopa Parlamendi liikmed on esi-, algatanud näitavad, et Euroopa Liit peaks äh, näitama üles solidaarsust äh, enim puudust kannatavate inimestega ja praegusel hetkel on väga palju inimesi, kes sõltuvad Toidupanga abist äh, ja kui me sellist abi ei jätkaks, siis oleks see küll halb sõnum nii palju siis lühidalt nendest muudatusettepanekutest, mida kolleegid on esitanud, nagu ma ütlesin, väga paljudes küsimustes valitseb suur üksmeel ja meil on võimalik koostada kompromissmuudatusettepanekuid ja variraportöörid koht-, tulevad kokku järgmisel nädalal siis räägime muudatusettepanekutest ja kompromissmuudatusettepanekutest räägime ka aprilli kohtumisel ja enne meie järgmist koosolekut toimub mitu variraportööride kohtumist. suur tänu kõigile nende panuse eest ja minu meelest muudatusettepa-, esitatud muudatusettepanekud aitavad meil kujundada tugeva, hea programmi välja. ja tulemus toob kasu meie Euroopa Liidu kodanikele nõukogu käsitleb samuti abiprogrammi teemat samal ajal Euroopa Parlamendiga. kaks koma, kahe koma viies miljonis lepiti mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel veebruaris kokku, aga läbirääkimised nõukogus jätkuvad ja meie hoiame oma silma arengul peal. suur tänu! tänu, lugupeetud raportöör! ja nüüd ma annan sõna Tšabaõrile ja siis Mariann Harkinile. suur tänu. kõigepealt tahaksin väljendada tänu proua Costellole. tema töö ei ole olnud lihtne ja mis või, ja tema tööd võiks lihtsustada ehk see, et äh, kõige põhilisemas oleme me ühel meelel. samas peame ka mõtlema selle peale, kuidas see arutelu toimub nõukogus, mis saab üldse Euroopa abifondist kõige puudust kannatavate isikute jaoks. see võib olla ohus. seepärast äh, me loodame, et tulemus saab olema positiivne ja et nõukogu ka soovib jätkata rahastamist. taaskord tahaksin rõhutada, et eelkõige olen ma nõus ja toetan paljusid aspekte selles raportis. olen esitanud mõned muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on suurendada toetust kõi-, nendele isikutele, kes kannatavad puudust kõige enam ja vähendada summasid organisatsioonidele ja VKE-dele. kaheksakümmend viis protsenti kaasfinantseerimismäära tundub mulle aktsepteeritav. kõike ei saa lihtsalt tasuta anda ja seepärast ja nii olekski võimalik saavutada meie eesmärki, milleks on teavitada liikmesriike ning samuti puudust kannatavaid isikuid. liikmesriigid niisiis peavad andma oma osa. nüüd, kas nüüd kohustuslik või vabatahtlik aspekt selle fondi juures? siin meil on erimeelsusi valitsustega ja mõelgem, millised on, on tagajärjed siis, kui fond muutub kohustuslikuks või siis, kui jääb ta vabatahtlikuks. asi on keeruline selles mõttes, et üks osa fondist äh, finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja suur osa liikmesriikidest äh, soovib endiselt äh, säilitada vabatahtlikkuse selle rahastamise osas, nii et see küsimus on veel lahenduseta. me jälgime tähelepanelikult läbirääkimiste käiku praegu nõukogus. mis nüüd puudub partnerorganisatsioone, siis siin ma olen nõus selle aspektiga ma tahaksin, et kriteeriumid oleksid selgemad ja ma tahaksin, et need töötataks välja liikmesriikide poolt. ja mis puudutab kontrolli ja ühtset reguleerimist, siis ja, ja neid partnerorganisatsioone, siis neid on kindlasti vaja, kuid on vaja väga selgeid reegleid nende tegevuse korraldamiseks. no nendest see, nendest põhimõtetest ma lähtusingi siis oma muudatusettepanekute väljatöötamisel. ja minu eesmärgiks on jõuda heade kompromissideni ja jõuda sinna õigeaegselt. et võiksime maha istuda nõukoguga ja et see fond võiks tõepoolest eksisteerida ja jätkata. Mariann Harkin ja siis proua Kornelisson. suur tänu. tahan kõigepealt tänada raportööri tema senise tehtud töö eest. ta on pannud oma hinge sellesse töösse ja, aga on veel ka jäänud palju tööd edaspidi muudatusettepanekutega. ma toetan paljud äh, siin öeldut juba ähm, rahvusriik, toiduabiprogrammid, partnerlus, küsimused, toidu raiskamine, kuidas me seda juhime ja nii edasi. eelarvest rääkides. mõned on soovinud suurendamist. meie arvamus oleks säilitada, mis meil juba on, te ütlesite ka, et nõukogus on arutelus, arutelud käimas selle üle, ehk te saate sellele ehk midagi lisada raportis, siis mind huvitaks see, me oleme soovinud vabatahtlikkust. kui riik ei kasuta seda raha, siis see peaks fondi tagasi minema Euroopa Liidu eelarvesse. mitmed kolleegid soovivad sajaprotsendilist kaasrahastamist. Nad ütlevad, et need, kes, liikmesriigid, kes kõige rohkem vajavad, ei suuda seda kaasfinantseerida. ja kui äh, kaasfinantseerimine toimub, siis sellel Äh, no vaatame, kas saame, saavutame siin kompromissi. üks oluline on, et taotluste esitamine ei tohiks olla liiga keeruline ja, ja hindamist tuleb samuti tähelepanelikult vaadata. me tahame mõõta tulemusi, selge see, kuid ärgem lisagem koormust vabaühendustele ja arvestades seda, mis nõukogus praegu toimub, ma arvan, et meil on jõulist seisukohavõttu vaja meie komisjoni poolt selleks, et nõukogu edasi liiguks ja kui nad on ka tupikus, siis nad vähemalt peavad teadma, et meie igatahes tupikus ei ole. suur tänu, proua Korneliisse ja siis proua Jaslovetska. Thank you, Mrs Chair um,. Yeah. suur tänu. ma arvan, me oleme päris äh, pikki tunde meelepäraseid arutelusid äh, pidanud variraportööridega selleks, et kompromissettepanekutele jõuda. tegemist on huvitava protsessiga. meie roheliste jaoks on siin kaks väga tähtsat küsimust. esiteks, äh, me peaksime vältima toidu raiskamist meie muudatusettepanek äh, kakssada kakskümmend kuus toob selle ka välja ja mul on väga hea meel, et proua Haakin on teinud sarnase muudatusettepaneku. nii et seda lähenemist äh, toetatakse. kakskümmend miljonit tonni toitu läheb igal aastal Euroopa Liidus raisku. üheksakümmend miljonit ühtekokku, aga kakskümmend protsenti, kakskümmend miljonit sellest on täiesti söödav praeguses programmis kasutatakse umbes nelikümmend tuhat tonni aastas, nii et äh, me võiksime äraviskatavat toitu kasutada rohkem ja suurendada niimoodi kasutatava toidu osa. toitu võiks annetada toidupankadele ja me peaksime välja töötama meetmed selleks, et me saaksime tootjate, talunike ja poodidega sõlmida kokkuleppeid äh, üle, toidu ülejääkide jagamiseks. me tahaksime, et vahendid jõuaksid nendeni, kellel on seda kõige rohkem vaja. meil on tõesti vaja keskenduda sellele. see tähendab seda, et oleks väga tähtis anda liikmesriikidele ka võimalus ja valikuvõimalus osaleda nendes programmides. ei ole mõtet anda raha nendele liikmesriikidele, kes ei soovi nendes programmides osaleda. me tahaksime teha vahet ka kaasrahastamise puhul, selleks et rikkamad riigid mängiksid ro-, maksaksid rohkem ja vaesemad vähem, et ka siit tuleks solidaarsus välja. niimoodi oleks meil lihtsalt rohkem raha, sest kui kaasrahastamise määr on sada protsenti kõikidele, siis äh, ja kui meil on nii vähe raha, siis ei ole võimalik saavutada nii palju just nendes liikmesriikides, kus abi on kõige rohkem vaja. ja jagamine on ka väga tähtis, ma nägin siin ka muudatusettepanekuid vaesusevastaseks võitluseks ja iga kord, kui vaesusest ja suhtelisest vaesusest räägime, siis suhtelistest vaesust tuleb arvestada, aga mitte see, praegusel juhul, sellepärast et praegusel hetkel räägime me tõesti materiaalse puuduse vähendamisest. ma arvan, et erinevates liikmesriikides ja teatud organisatsioonide sõltuvust äh, eelnevastest vahenditest tuleks äh, arvestada, näiteks Ungaris on nelikümmend tuhat inimest, kes kasutavad praegus eksisteeriva fondi vahendeid ja sellega tuleks arvestada. me peame hoolitsema selle eest, et need inimesed esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist nälga ei jääks. siis on kaks tehnilist küsimust, mis ma tahaksin samuti välja tuua võiks ju arvata, et meil on vaja leida vahendeid äh, kaasrahastamiseks erasektori kaudu. ma tean, et Euroopa Komisjon on öelnud, et me ei taha, et abiorganisatsioonid ise kaasrahastaks, minu arvates on see täiesti õige lähenemine, sest see teeks asju veelgi keerulisemaks. kuid ma arvan, et näiteks äh, erinevate äh, supermarketite või ka lotoorganisatsioonide ühendused võiksid kaasrahastada. Nad tihti soovivad ka seda ja miks me peaksime selle ära keelama? selleks, et liikmesriikidele neid menetlusi lihtsamaks teha, peaksime me võimaldama ja reklaami ka ESF-i meetmete kasutamist ja sealt vahendite taotlemist. siis üks küsimus raportöörile ma nägin, et te olete kaasanud maksed maksimaalselt kümme protsenti. ma ei tea, kas see kehtib ka toidupankade töömeetodite kohta või annetatava, annetavate supermarketite kohta, kuid mis siis saab äh, sellest tulust? me anname neile tasuta toidu, nad saavad tulu ja mis sellest tulust siis saab? proua Jaslovetska. initsiatiiv utvoženja Euroopa Fundushu. suur tänu, proua esimees sellise fondi loomine on hädavajalik selleks, et võidelda vaesuse vastu Euroopa Liidus. väga tähtis on vaesust vähendada ja mul on väga hea meel, et raportöör on koostanud äh, nii hea arvamuse. minu muudatusettepanekud äh, on suunatud põhiliselt äh, vahendite tõhusale jagamisele, selleks, et abi jõuaks võimalikult paljude abivajajateni. minu muudatusettepanekus kolmsada kaheksakümmend seitse olen ma teinud ettepaneku, et meil tuleks äh, nii toitu kui ka finantsvahendeid anda otse heategevusorganisatsioonidele. ja et see peaks olema lubatud. ma tahaksin mainida ka käibemaksu, mitte tagastatavat käibemaksu. see on muudatusettepanek nelisada viiskümmend üheksa see käibemaksu küsimus on tähtis sellepärast, et meil on palju organisatsioone, mis ei ole võimelised vahendeid äh, fondist taotlema ja me peame seda taotlusprotseduuri lihtsustama. ja nagu härra Öri juba ütles, meil on vaja ka väga äh, ranget järelevalvet nende vahendite jagamise kohta ja seda ikka selleks, et kõik abivajajad ka tõesti abi saaksid. ma tahaksin tegurite hulka lisada veel ühe teguri, nimelt äh, vaesusest ohustatud inimeste arv, kaasa arvatud lapsed. see tegur peegeldab väga hästi olukorda liikmesriigis ja tegemist on teguriga, mis on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas ja mida seal kasutatakse me peaksime ka selgelt Euroopa Sotsiaalfondi äh, tegevusvaldkonnad äh, piiritlema ja niimoodi on meil võimalik äh, vältida teatud meetmete topeltfinantseerimist. aitäh! suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest aga enne, kui me hakkaksime rääkima minu esitatud muudatusettepanekutest, tuletaksin meelde paari asja, kaasa arvatud arvestades seda, mida teistes komisjonides juba on tehtud ja mis äh, on ka osaks meie poolt tehtavast tööst siin. ma pean siin silmas eelkõige Põllumajanduskomisjoni ja Regikomisjoni põllumajanduskomisjoniga on nii, et nii nagu on reageerinud peamised osalised, operaatorid ehk siis toidupangad, ma arvan, et me peame arvestama konteksti. ja Euroopa Kohtu otsus on olemas, Euroopa Komisjoni ettepanek mis lähtus ka meie komisjoni alalisest impulsist, tuletage meelde, millised olid vahepealsed etapid, suuline küsimus, petitsioon ja nii edasi, ehk siis komisjoni ettepanek arvestab, kuivõrd ta tugineb artikli sada seitsekümmend viis, arvestab kohtuotsust. ja me peame kindlasti seda silmas pidama sest kui oma muudatusettepanekud üritame me eelmise progr-, eelmist programmi taastada, siis see meil ei õnnestu. Äh, meil on tegemist äh, keeruka võrrandiga ning põllumajanduskomisjoni raportöör on samuti mõistnud, et palju on võimalik ära teha. samas vaimus, nagu pakub ka meie raportöör, võitlus äh, toidu raiskamise vastu, head tavade levitamise poolt, kuid toidu jagamise fondi meil luua ei õnnestu. mis küll ei tähenda seda, et kui põllumajanduse ülejääke on, siis tuleb nad taas sisse viia süsteemi. sest tuginedes olema, ole, olemasolevatele valudele, kohus ei saa siiski keelata oma pra-, nende kasutamist. Regi-, Regionaalarengu Komisjonist rääkides neid argumente me kindlasti veel vaatleme. ma saan aru, et seal toimus võitlus, mis mõnedele tegi väga head meelt ja mille põhiteemaks oli number, milles lepiti kokku nõukogus Äh, kõik muudatusettepanekud, mis puudutavad arve mitmeaastase finantsraamistiku puhul, need kõik oleks tulnud kuulutada sellisteks, mida ei saa aktsepteerida, sest läbirääkimiste alguses juba lepiti kokku, et me teeme vahet õiguslikul alusel ja arvude poeesial. Euroopa Parlamendina võime muidugi muuta ettepanekut, nii nagu nõukogu selle välja pakkus arvude osas, kuid see ei ole meie komisjoni pädevuses. ja on täna, on meie komisjonis laual muudatusettepanekud, äh, mis ei puuduta ar-, kogu arvu. ja kui neid ka oleks, siis ma ütleksin, et neid juba ei saakski vastu võtta. nüüd Äh, sõltumatult nõukogus saavutatud poliitilisest kokkuleppest on meie lahing ikkagi raske. ja tuletaksin meelde siinkohal kaht asja. esiteks, see fond, selle, see fond oleks tulnud päästa. isegi kui minevikus oli Prantsuse-Saksa kokkulepe, mis, mis äh, avalikustati ja ja kus räägiti selle fondi ärakaotamisest esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist ja see ongi nüüd see pinnas, millel me täna seisame. pärast ülemkogu ja mõned liikmed olid ka kohal delegatsioonis, sõitsime me Berliini ja mõistsime, et nõukogus arutelu sellel teemal, kas see fond üldse peab olemas olema või mitte, on endiselt ähm, kriitiline teema ja seepärast peame lähtuma vastutustundlikust suhtumisest ja selles valguses nägema raportööri ettepanekuid. ja nüüd täpsemalt kolm märkust. mis puudutab õiguslikku alust, ma arvan, et tuleb teha kõik selleks, et komisjoni ettepanek, mis tugineb artiklile sada seitsekümmend viis aluslepingus, ei muutuks ja jääks õiguslikuks aluseks, sest see on fondi tegevuse aluseks nüüd, mis puudub kaasfinantseerimist, millest ka paljud on rääkinud, teema on keerukas, kuid oma seisukoha kujundamisel peaksime me suutma erinevaid olukordi kokku sobitada. paljudes liikmesriikides on toiduabi ja vaestele antav abi üldisemalt poliitiliselt väga tähtis näiteks proua Sinclair eile pöördus härra Van Rompuy poole just selles küsimuses esimeste konverentsil, mis oli avatud liikmetele. rääkides kaasfinantseerimisest, me peame oma lahenduses olema teatud määral paindlikud. on juhtumeid, kus oleks täiesti absurdne nõuda kaasfinantseerimist, sest vahendeid lihtsalt ei ole selleks. kuid samas on juhtumeid, kus mitmeaastasest finantsraamistikust saadav abi, nii nagu ülemkogu selle välja pakub, ei võimalda katta ei vajadusi ega olemasolevaid tavasid nendes riikides ja seepärast äh, mõned valitsused, nagu ka see, mida ma oma maal toetan, on võtnud endale kohustuse anda omalt poolt oma osa, kui Euroopa rahadest ei peaks piisama. ja praegu vastu võetud skeemi kohaselt see vabatahtlik liikmesriikide panus peaks olema võimalik. rääkides äh, abi jaotamisest, see peaks ähm, toimuma fondi tegevuspõhimõtete kohaselt, ehk siis mitte bürokraatlikult ja tehnokraatlikult, et ei oleks vaja igasugu auditeid ja nõustajaid, sest tegemist on siiski kõige vaesematega ju, keda tuleb aidata. seepärast äh, tuleb arvestada olemasolevaid praktikaid. see on ka komisjoni eesmärk, milleks on suurem sotsiaalne kaasatus toidupangad ja tasuta toidu jaotamine on üks asi, aga teine on ka sotsiaalsed toidupoed. seal toimub ostuakt, mida ei saa ära keelata läbi seadusandluse. ja viimane asi, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida, on minu muudatusettepanek ja mis puudutab üleminekuperioodi tänase päeva seisuga on meil vaja vastu võtta süsteem, mis võimaldaks fondil tegutseda aastal kaks tuhat neliteist, sest vastasel korral tekib programmis katkestus ja see oleks muidugi täielik katastroof abi vajavatele inimestele. ja nüüd ma annaksin sõna Karima Telile. suur tänu, proua esinaine. väga õigesti mainite üleminekuperioodi, sest aasta kaks tuhat, aastani kaks tuhat neliteist ei ole enam palju aega jäänud. ja sisuline küsimus, mis on väga tähtis, millest te rääkisite, kuigi aastaks kaks tuhat kakskümmend on meil olemas eesmärk vähendada minimaalselt äh, kahekümne miljoni võrra vaese inim-, vaeste inimeste arvu, me ei ole hetkel äh, õigel teel. sest kui me räägime eelarve suurendamisest, siis põhjuseks on see, et nõudlus plahvatuslikult kasvab hetkel Euroopas ja eelarve suurendamine ei ole lihtsalt selleks, et see teeb meile head meelt, vaid lihtsalt selleks, et paraku äh, reaalsus on selline, et abivajajaid on järjest rohkem, vaesed on järjest rohkem. Mm, toidupangad ütlevad seda, solidaarsed toidupoed ütlevad seda, et ilmuvad uued inimesed, uued abivajajad, kodutud. Nende seas on inimesi, kes töötavad, kes on vaesed töötajad. ja me ei saa öelda neile homme, et te ei saa enam seda toiduabi. see lihtsalt ei ole võimalik. nii et küsimus eelarvest on väga oluline, eelarve suurenemine on sellega seotud teiseks te rõhutasite, et, et äh, menetlusi tuleb lihtsustada. tõepoolest, proua raportöör, kõik peaks viima lihtsustamiseni, selleks et see uus abifond oleks võimalikult kiiresti kättesaadav organisatsioonidele. kaasfinantseerimisest rääkides nüüd, siin on minul paar küsimust meil on Euroopa Sotsiaalfondi rahad, see ei saa olema üks äh, eelarverida Euroopa Sotsiaalfondis, kuid me loome selle uue abifondi osaga Euroopa Sotsiaalfondi rahadest, kui ma õigesti aru saan. me võtame Euroopa Sotsiaalfondist vahendeid ja loeme uue, loome uue fondi. see tegem-, see on siis, vabandan, ütleb esinaine. Euroopa Komisjoni ettepanek tugineb artiklil sada seitsekümmend viis kolm, milles öeldakse, mis on ähm, jaotise kaheksateist all lepingus ja mis puudutab majanduslikku, territoriaalset, sotsiaalset ühtekuuluvust. ning lõige kolm ütleb, kui spetsiifiline tegevus on vajalik väljaspool fonde ja kahjustamata teisi Euroopa Liidu poliitikaid, siis seda tegev-, selles tegevuses võib kokku leppida Euroopa Parlament ja nii edasi. vahendid, mis on ette nähtud eelnevalt, on vahendid, millest räägitakse lõikes üks. Euroopa Liit toetab seda oma tegevusega läbi struktuurifondide, näiteks Euroopa Põllumajandusfond Euroopa Sotsiaalfond, Regionaalarengu Fond. see tähendab, et kõik struktuurifondid on siin hõlmatud, mitte ainult Euroopa Sotsiaalfond. ma tahtsin seda täpsustada, sest väga tähtis on, et kõik liikmed mõistaksid, mida tähendab see komisjoni poolt valitud õiguslik alus, sada seitsekümmend viis kolm. vabandust, et ma teid katkestasin. tänan, proua esinaine. ma ei saanud aru ja nüüd ma ei saa veel täna sellest skeemist aru. kui te ütlesite struktuurifondide vahenditest, me loome uue fondi ja kui on kaasatud kaasfinantseerimine, siis seda parem, sest struktuurifondide puhul on ju viiskümmend, viiskümmend see jaotus. ja kui nüüd ütlete, et kogu rahastamine tuleb struktuurifondidest ja et me võime kasutada kaheksakümne viie protsendi oma või üheksakümne viie oma Kreeka puhul näiteks. aga kuidas siis ras-, eelarveraskustes riigid kasutavad seda kaasfinantseerimist rahastamiseks? kas siin, kas näiteks kriisiperioodil, ma ei tea, sellised riigid nagu Kipros, Kreeka, kas nende jaoks, kuidas seda kaasfinantseerimist ei saaks kuidagi korrigeerida. mõned ei ole selleks võimelised lihtsalt ja fondi ei kasutata, kuid äh, inimestel on seda, oleks abi siiski vaja, nii et võib-olla peaks olema paindlik, paindlikum siin osas. ja nüüd garantiid. Äh, Regi komisjoni arvamus, härra Junus Omari arvamus, tema sooviks tõusta raportit mitmes osas, kõigepealt äh, toiduainete kvaliteet mina leian, et see on pisut skan-, skandaalne, et me peame ootama mingisuguseid skandaale, näiteks hobuseliha-skandaal, et öelda, et oi, et toitu raisatakse, anname selle vaestele. vaestel on samuti õigus tervislikule kvaliteetsele toidule ja sellepärast toodete kvaliteet, toidu kvaliteet on esmatähtis. nüüd sotsiaalne innovatsioon ja selle edendamine. siin tuleb abistada sotsiaalseid kauplusi. see on sotsiaalne majandus, solidaarne, kus kriis, millel on kriisi ajal väga oluline roll. seda tuleks tõhustada aspektina raportis. ja kolmandaks, mina olen roheline võit, võitlemaks raiskamisega ei ole erilisi, ei ole eriti palju võimalusi. tuleb tõhustada lühikesi võrgustikke, lühikesi tsükleid tootmises ja varustamises. see aitab kaasa territoriaalsele arengule ning eriti kriisiperioodis võimaldab tõhustada solidaarsust äh, koha peal nii palju minu poolt. mind huvitaks väga kompromissid ja si-, ja si-, ja kõik need ettepanekud, mis on selle raportiga seotud. Patrik Lööga-Rikk. suur tänu. ma tahaksin tänada proua Costellot tehtud töö eest. tänan teda ka teid, proua esinaine, täpsustute, täpsustuste eest olgem teadlikud sellest, et meie töö siin, äh, sellesse suhtutakse väga suure tähelepanuga kõikjal Euroopa Liidus. nüüd järgnevalt paar küsimust. vaatamata sellele, mida te ütlesite, proua Veres, ma ei ole päris kindel, kas see õiguslik alus, millest te rääkisite, sada seitsekümmend viis kolm, ma ei ole kindel, et see on päris äh, kindlalt kaitstud. seepärast äh, võib-olla oleks siiski mõttekas, et meie siin komisjonina või mõni teine teenistus saaks äh, garantii, et see ikka on õiguslik alus. teiseks kuidas rahastatakse seda uut fondi? kas on lihtsalt tegemist vahendite ümbersuunamisega või, või Euroopa Sotsiaalfondis erineva, raames erineva kasu-, vahendite kasutusega? teiseks, ma saan aru, et me ei saa siin äh, kakelda arvude üle samas aga ei saa ma ka jääda ilma igasuguste täpsustusteta arvude osas. Euroopa Parlament võt-, on just võtnud seisukoha mitmeaastase finantsraamistiku osas ja konkreetse tegevuse osas nüüd oleks imelik, et me ei, ei äh, pakuks mingisuguseid arve välja või ei nõustuks mingisuguse kärpimisega, sest siiamaani pakutakse meile ju välja kärpimist, mitte summade säilitamist. nii et me siin omavahel äh, peaksime me edasi liikuma, sest äh, organisatsioonid, kes toiduabiga tegelevad, neil on tegemist arvudega toi-, toi, toidukordade arv aastas ja nii edasi, konkreetsed summad, neil on ju vaja või prognoosida oma eelarveid. kui ma mõistan pikemas perspektiivis, millest te räägite. teisalt äh, me räägime strateegiast äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend ja sellest, et äh, vaeste arvu tuleb vähendada kahekümne miljoni võrra. mina ei usu sellest mitte midagi, ma arvan, et see on tühi jutt, mida räägitakse inimestele. me oleme, meil on käes aasta kaks tuhat kolmteist ja me ei näe sugugi, et vaha, vaesus ja viletsus kahaneks. paraku toimub täpselt vastupidine. Äh, vaeste töötajate, vaeste pensionäride all kasvab naised, kes töötavad ühe lapse ema, kes on last, kes, kes on üksikud naised, kes töötavad äh, me näeme toidupankades äh, asju, mid-, mis, mida on väga raske pealt vaadata. me jah, peame looma töökohti ja neid kindlustama, kuid me ei ole sugugi äh, suunas äh, sinnapoole, millest, millest siin räägitakse aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja veel mul on tunne, et me oleme kõik ühel meelel. aga ma rõhutaksin seda siiski üle. Äh, haldusalal on te-, on te-, see, mida meile pakutakse, väga, väga keerukas, me peame suutma lihtsustada kõiki neid skeeme. kõik eksperdid, juristid, äh, raamatupidajad, äh, kellele tuleks maksta praeguses olukorras, see on, seda on liiga palju. ja kui me mõtleme välja süsteemi, kuidas võidelda toiduainete raiskamisega ja kuidas ähm, me raisatud toiduained suudaksime ümber suunata, et äh, koostöös võib-olla tootjatega ja pigem jaotajatega, et me suudaksime need suunata sellistele äh, heategevatele organisatsioonidele, see kõik, see oleks suurepärane. see on meie eesmärk. küsimus ei ole mitte ainult toidus, ja see muide õigustab ka eelarvevahendite suurendamist, kuid teisest küljest ärgem unustagem toiduabi. muidu muutub paljude inimeste igavene olukord palju raskemaks. Elizabeth Schröter jah, suur tänu. mina tahaksin veel kord toetada härra Öörit ja ka proua Haakinit just selle vabatahtlikkuse küsimuses. ehk et osa võtaksid tõesti need liikmesriigid, mis on huvitatud sellest fondist ja kus ei ole teistsuguseid toetussüsteeme. kõigil muul ei ole mõtet, sest me teame, et need abiprogrammid lisatakse Sotsiaalfondi vahenditele selles liikmesriigis. see tähendab seda, et kui üks liikmesriik soovib teistsuguseid programme Sotsiaalfondi kaudu vaesusevastaseks võitluseks luua ja ta peaks samal ajal välja töötama ka mingi toimiva programmi toiduabi jaoks, siis tema võimalused on piiratud teiste programmide loomiseks. on terve rida liikmesriike, millel on kohalikud programmid, on kohalikud toiduabiprogrammid ja nad on leidnud teistsuguseid rahastamisvahendeid nende toiduabiprogrammide jaoks me teame, et meil on üheksateist liikmesriiki, mis siiamaani on abi kasutanud. kui sellised liikmesriigid nagu Saksamaa ja Ühendkuningriik hakkaksid või peaksid neid vahendeid kasutama, siis teiste liikmesriikide jaoks äh, ei jääks mitte midagi enam üle, sellepärast et Saksamaa on üüratult suur, kuigi tegemist on rikka riigiga, on seal ka väga palju vaeseid ja meie vähemalt arvutasime kokku, see oleks umbes viissada miljonit, mis läheks otseteed pidi Saksamaale. ja kui me kasutaksime neid kriteeriumeid, mida komisjon on välja pakkunud, siis teistel ei jääks midagi. Saksamaal on kohalikul tasandil välja töötatud süsteem, toiduabiprogrammid, mis toimivad väga hästi, vabatahtlikud teevad seal tööd ja me ei soovi seda süsteemi ära lõhkuda, me ei taha nüüd Euroopa Liidu süsteeme sisse tuua, kui meil on väga hea vabatahtlikkusel põhinev süsteem juba praegu see on meie riigis nii, jah, võib-olla, et teistes liikmesriikides on asjad teistmoodi. meil on üheksateist liikmesriiki, mis sõltuvad Euroopa Liidu abist, nii et üheksateist liikmesriiki soovivad üleminekulahendust. aga meil on ka teisi liikmesriike, kus olukord on täiesti teistsugune. nii et sellepärast minu arvates on vabatahtlikkus väga tähtis. teiseks, raportöör ei öelnud mitte midagi selle kohta ja sellepärast tõstatan selle küsimuse on muudatusettepanekuid, kus hindamine, äh, programmide hindamine kustutatakse. mina, kes ma olen aastaid tõukefondidega tegelenud, äh, leian, et me ei tohi seda teha. sest äh, me kulutame väga palju Euroopa maksumaksja raha ja me peame hoolitsema, et neid vahendeid kulutatakse reeglite kohaselt ja õiglaselt ma arvan, et teatud miinimumreeglid, nii nagu nad teiste fondide puhul kehtivad, peaksid ka selle fondil kehtima jääma. ja ma tahaksin teada, mida siis proua raportöör nendest äh, muudatusettepanekutest arvab. siis öeldi, et kriisiriikidega tekib meil probleem, sellepärast et äh, neil ei ole võimalik äh, kaasrahastamismäära leida äh, nagu ma ütlesin, komisjonis on, komisjon on oma ettepanekus teatud meetmed ka selle jaoks välja töötanud, ta on öelnud, et et tõukefondide puhul on ka teatud erandeid, kuid minu arvates on siin soovitud väga palju meetmeid lihtsalt välja võtta ja puhtalt sellepärast, et ollakse makromajanduslike tingimuste vastu minu arvates ei ole mitte mingit mõistet seda praegu välja töötatud meedet äh, välja jätta ainult sellepärast, et on seotud makromajanduslike tingimustega, sest see meede toimib, nii et äh, ma leian, et neid ei tohiks kustutada ja oleks huvitav teada, mida raportöör sellest arvab. ja siis vahendite piiramine, mida just eelnevalt ka siin öeldi, on nii riiklikus eelarvepoliitikas, et meil on vaja planeerimisfaasis teatud number kirja panna. me ei saa seda jätta lahtiseks. meil me vastutame maksumaksja raha eest, me peame seda kulutama õiglaselt ja sellepärast tuleb ka teatud numbrid paika panna. ja selle vähese rahaga, mis meil on, peame me ka tõesti säästlikult ümber käima ja seda ka selle fondi raames ähm,. Madame Morin Chartier, puis ensuite je donnerai la parole. proua Morin Chartier ja siis komisjon, mis puudutab juriidilist, juriidilisi aluseid õiguslik alused. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. ma arvan, et kõigepealt oluline on see, et solidaarsus on üks Euroopa põhiväärtusi. nii nagu Elizabeth Schröter ütles, kas äh, liikmesriikide tasandil või äh, Euroopa tasandil, igal juhul solidaarsust äh, tuleb tagada, see solidaarsus on möödapääsmatu ja hädavajalik äh, miljonite inimeste jaoks Euroopas. ja teine asi, mis väärib esiletõstmist, on see, et meil puudub äh, piisav statistika. ja siin kui ka liikmesriikides muudab see raskemaks äh, vajaduste hindamise, vajadused muutuvad üha suuremaks, mina kohtusin just eelmisel reedel heategevate organisatsioonidega ja mulle öeldi, et maapiirkondades on kolmkümmend, kolmkümmend protsenti suurenenud toiduabivajadus ja seda siis maapiirkondades ja kolmkümmend protsenti. mul ei oleks võib-olla mitte midagi, äh, ma, ma ei teaks mitte midagi, kui mulle ei oleks öeldud seda arvu kolmkümmend protsenti mulle. me peame siis ühelt poolt äh, rõhutama solidaarsuse põhimõtet äh, ja lisaks sellele on meil vaja ka konkreetsemaid statistilisi andmeid. olukord on äärmiselt delikaat-, delikaatne. mina olen omalt poolt esitanud mõned muudatusettepanekud ja ma tean, et heategevad organisatsioonid ise ütlevad, et äh, et meile tähendab statistika täiendavat tööd ja nii edasi ja nii edasi, kuid ühel või teisel moel peavad liikmesriigid siiski selle statistika koguma. ja siis veel, abifond enim puudust kannatavatele isikutele mm, on muutumas. Shrabari ja Elizabeth Schröter ütlevad, et liikmesriigid, on liikmesriike, kes leiavad, et neil ei ole vaja sellist abifondi äh, ja neil on teised organisatsioonid, väga tore, aga igal juhul võib öelda, et üha rohkem on näiteks ühelt poolt noori inimesi, äh, kes vajavad abi, siis äh, sellised sotsia-, so-, solidaarsed toidupoed, nende su-, järele vajadus suureneb ülikoolipiirkondades ja nii edasi, ja üldine abivajajate arv kasvab ja kui abivajajate ulatus sellisel määral kasvab, siis äh, tegelikult selline arvude muusika ei ole meie jaoks lihtsalt äh, meelelahutus, eks ole. ja mis puudutab rahastamist, siis ühe miljardi võrra vahendite vähendamine ja samal ajal ülesannete suurendamine, kaasa äh, haridus, koolitus, äh, teatoloogia ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, äh, mida tuuakse sisse sellesse abiprogrammi, mis suurendab ülesannete arvu. mina kuulun seega nende inimeste hulka, kes ütlevad, et arvude äh, mäng äh, ei peaks olema mitte ainult poliitik, poliitiline mäng, äh, vaid äh, see peab meile näitama, et meie peame kaitsma seda fondi ja selle fondi alustalasid. oleme, olen teinud koos Philipp Bouloniga mitmeid lihtsustavaid muudatusettepanekuid samuti, sellepärast et fondi tegevuse lihtsustamine aitab meil samuti paremini tagada seda, et fond jõuab abivajajatele vaja ajate nii. ja suur tänu, proua Costello, ma tean, et te väga suure tähelepanuga kuulate meie kommentaare. nüüd annan sõna komisjoni esindajale, aga ennem tuletan teile meelde, et mis puudutab arvude küsimust, siis tegelikult äh, siin ei ole tegemist ainult mingi poliitilise mänguga, aga meie komisjon, kui me peame äh, oma seisukohta ütlema, siis äh, loomulikult meie leiame, et vahendid peaksid olema piisavad Äh, ja poliitilised ettepanekud, mängud äh, praegusel hetkel ei kuulu lihtsalt meie komisjoni pädevusse. proua Jelange, kas te soovite midagi öelda? tutvustada meile komisjoni seisukohti, iseäranis, mis puudutab äh, õigusliku aluse teemat. jah, suur tänu! just selle teemaga ma siis ka alustaksin. see fondi ettepanek, äh, fond peaks olema ühtekuuluvus äh, poliitika instrument äh, ja seetõttu artikkel sada seitsekümmend viis äh, lõige kolm Euroopa Liidu toimimise lepingust praegusel hetkel äh, tööturuga puudutavad küsimused jäävad välja, see instrument peab täitma ühtekuuluvuspoliitika praegu pra,, poliitikas praegu valitsevat lünka oleme teinud ettepaneku abifondi kohta kõikide liikmesriikide jaoks ja kohustusliku fondi kohta kõikide liikmesriikide jaoks, sellepärast et see fond on suunatud nendele inimestele, kes kannatavad enim puudust, ükskõik kus nad ka ei asuks. kuulsin ka täiendavate meetmete kohta äh, kommentaare siin ja tõesti äh, materiaalne puudus äh, ja toidupuudus on nüüd ühiselt toodud äh, selle abifondi äh, alla ja meie eesmärgiks on tõesti otsida üles need inimesed, kes kannatavad puudust kõige rohkem ja me peaksime, tahaksime neid aidata siis vaesusest äh, välja tulla. mis puudutab lihtsustamist siis loomulikult, nagu ma ütlesin, abifond kuulub äh, ühtekuuluvuspoliitika valdkonda ja seetõttu tuleb kinni pidada ühtekuuluvuspoliitika eeskirjadest ja sealhulgas ka jagatud või juhtimine, jagatud äh, haldamine ja seetõttu ei ole see määruse ettepanek kõige lihtsam, on üsna pikaleveniv kuid me oleme püüdnud, kus vähegi võimalik, asju lihtsamaks muuta nagu näiteks ainult üks eelmakse äh, lihtsustatud kulumeetodid, äh, siis äh, ja auditeerimine on samuti muudetud lihtsamaks. fondi haldavad need asutused, kes äh, töötavad Euroopa Sotsiaalfondiga ja see muudab äh, rakendamise lihtsamaks ja see on teostatav. kaasrahastamise kohta ka paar sõna kaasrahastamine on samuti ühtekuuluvuspoliitika ja jagatud juhtimise põhimõtetega kooskõlas, see aitab fondile tuua juurde täiendavaid rahastamisvahendeid ja nende riikide jaoks, kus on eelarve väga pingeline, on võimalik kehtestada üheksakümne viie protsendi määr kaasrahastamisele. ja üheteistkümne protsendi võrra eelrahastamine aitab Äh, sularaha haldamise probleeme ei lahendada ning täita täiel määral esimese rakendusaasta vajadusi selle tulemusena liikmesriigid saaksid äh, oma rahad tagasi enne, kui järgmine aasta algab. suur tänu, proua raportöör, palun! suur tänu! suur tänu kõigile saadikutele selle väga huvitava arutelu eest, siin oli väga palju kommentaare, meil on väga palju ühisnäitajaid, kuid ka terve rida küsimusi, kus me oleme eriarvamusel. liikumist on tihti üksikasjadega, nii et me peame üritama nende puhul siis välja töötama kompromissettepanekut siin tuli arutelust väga selgelt välja see, mis puudutas lihtsustatud menetlusi. minu arvates on see väga tähtis ja peaaegu kõik saadikud, kes võtsid sõna, mainisid ka seda, kui tähtis on lihtsustamine. samal ajal aga tuleb tunnistada ka seda, et meil on vaja hinnata ja tagada ka järjekindlus ma ütlesin, et meil on vaja ka tõesti taotlusprotseduuri lihtsustada ja samamoodi nagu ka hindamist, nii et ma arvan, et tegelikult ma tõstatasin juba selle küsimuse. siin on tõesti vaja need muudatusettepanekud läbi vaadata ja mõelda, kuidas seda küsimust kõige paremini käsitleda. kõik saadikud ütlesid, et see fond loodi selleks, et aidata neid, kes vajavad kõige rohkem abi ja paljud liik-, liikmed tõid välja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. väga tähtis on see, et me ei unustaks ära seda, et meil on nelikümmend kolm miljonit inimest Euroopa Liidus, kes elavad väga suures vaesuses ja sada kakskümmend miljonit, kes elavad vaesusohus ja kahe tuhande kahekümne aasta strateegia on öelnud, et me soovime kakskümmend miljonit inimest vaesusest välja tuua. nii et see fond ei ole meil mõeldud äh, just vaesusevastaseks võitluseks. me tegeleme tõesti kõige äh, hädavajalikemate vajaduste rahuldamisega ja komisjon on öelnud, et äh, on võimalik sotsiaalfondi vahendeid kasutada. siis kaasrahastamise küsimus. see tõstatas ka väga palju arutelusid ja me oleme ühel nõul väga paljudes küsimustes, kuid on teatud valdkondi, kus meil tuleb siiski mõelda, kuidas need asjad toimivad. siin just programmis osalevad riigid on öelnud, et liikmesriigid ei ole võimelised kaasrahastama ja et võib-olla liikmesriigid ei soovi enam selles programmis osaleda ja meie praegusel hetkel peaksime tõesti kõik osalemistõkked kõrvaldama. väga paljud saadikud ütlesid, et äh, vabatahtlik kaasrahastamine, erasektori kaasamine rahastamisse on küsimused, mille üle tasuks järele mõelda ja ma arvan, et seda saame me arutada ka hiljem üksikasjalikumalt mis puudutab tegureid ja, ja jagamistingimusi, ma arvan, et ka siin tuleb mõelda, kuidas need tegurid toimivad, kuidas jagamine toimib ja ma tõesti usun, et on väga tähtis, et meie kasutatavad tegurid oleks ka tõesti vastupidavad ja tagavad, et abi kõige rohkem abi vajavad, ka tõesti saavad selles programmis osaleda ja programme rahastatakse nendes liikmesriikides, kus äh, abivajadus on kõige suurem. jah, on muudatusettepanekuid, mida mainis proua esimees, mis ähm, mainivad äh, mikrolaene ja oli ka teisi muudatusettepanekuid, mis lähevad sama suunas, ma arvan, et sekkumisvõimalused peaksid olema eh, või sekkumisvõimalused peaksid olema ette nähtud. mis eh, puudutab praegust eh, kehtivat programmi, siis seal ei ole mitte mingit kaasrahastamise nõuet ja ma arvan, et see on ka üks küsimus, mille peale me peaksime mõtlema siis vabatahtlik osalemine see küsimus tõstatas ka palju arutelusid. komisjon on öelnud, et äh, fond on mõeldud nende jaoks, kellel on kõige rohkem abi vaja kõikides liikmesriikides ja et on tõesti inimesi, kes kannatavad tõesti väga suure materiaalse puuduse all. ja mina isiklikult äh, käisin ka Manchesteris toiduabiprogramme vaatamas ja seal oli väga palju organisatsioone Ühendkuningriigis, kes ütlesid, et tegelikult nad ei saa selles programmis osaleda, sellepärast et äh, pro-, ja et kui neil oleks võimalik programmis osaleda, siis nad saaksid võimendusefekti kaudu tegelikult palju rohkem abi anda kui siiamaani ja tegelikult see praegune programm toob endaga kaasa ka lisavahendeid ähm, abi andvatele organisatsioonidele. proua Kornelissen küsis nende muudatusettepanekute kaudu, nende muudatusettepanekute kohta, et mis saab äh, tulust ja et kuni kümme protsenti alati võib küsida selle toidu tegelikust hinnast. siin on tehtud ettepanek, et võib-olla võiks see olla mingi panus, et kui keegi saab kuidagi anda oma panuse siis selle äh, programmi töösse, siis tegelikult see protsendimäär on tõesti väga väike ja see tasuks ennast ära. aga tegelikult äh, mõte ei ole mitte raha koguda, vaid me soovime lihtsalt ka abisaajate väärikust säilitada ja mitte neid häbimärgistada, et neile jääks äh, mulje, et nad saavad tõesti täiesti tasuta midagi, vaid neile antakse võimalus väike omapoolne panus anda ja tõesti, siin tuleb mingi lahendus leida ja ma arvan, et järgnevatel kohtumistel me saame seda ka arutada. siis eelarve. jah ma arvan, et kõik on nõus, et eelarve ei ole piisav, aga proua esimees tõi ka selle välja. ja me võime tõesti öelda, et eelarvevahenditest ei piisa. ning me võiksime vaadata, et mis toimub, parlament võiks üritada toimuvat mõjutada nõukogu tasandil. ja me võiksime ka teha seadusloomelise ettepaneku meil ei ole praegusel hetkel võimalik eelarvet selles küsimuses muuta. proua Haakin küsis edusammudest nõukogus. ma sain aru, et nõukogu tasandil käivad tihedad läbirääkimised, on liikmesriike, mis on programmi vastu ja see tähendab, et äh, suure tõenäosusega nõukogus kokkuleppele ei jõuda. sellepärast on väga tähtis see, mida saadikud siin ütlesid, et see komisjon ja ka parlament peavad andma selge toetussõnumi praeguse programmi jaoks ja ükskõik, mida me ka ei teeks, me peame tegema kõike selleks, et toetada ja parandada seda ettepanekut, sest me ei soovi selle programmi õiguslikku alust äh, õgvendada. suur tänu komisjonile tehtud töö eest, ettepaneku eest ja selle eest, et ta on alati vastanud meie küsimustele, teinud koostööd nii minuga kui ka minu kontoritöötajatega. mul on väga hea meel, et komisjon on pühendunud äh, lihtsustamisele ja samal ajal ma usun, et äh, selle komisjoni liikmed äh, leiavad, et äh, meil on siiski võimalus menetlusi veelgi rohkem lihtsustada. kuid samal ajal meil tuleb ka tunnistada, nagu proua Murat-Chartier ütles, et meil on vaja tagada, et meil on ka piisavalt statistikat ja et me tõesti saame hinnata ka seda, mis toimub. sest meil on vaja ka aruandlus äh, tagada nende programmide puhul, kuid meil tuleb mõ-, mõelda ka selle peale, et paljud vabatahtlikud organisatsioonid toetav, teevad tööd täielikult vabatahtlikkuse alusel ja meil tuleb tagada see, et me ei hakka neile nüüd mingit suurt administratiivset koormust peale panema. nii et tõesti, meil on väga palju veel ära teha ühise eesmärgi nimel, väga palju tööd veel seisab ees, eriti mis puudutab äh, Äh, neid viitesadat seitsekümmend muudatusettepanekut, mis on tehtud ja siis need muudatusettepanekud, mis tulevad veel ka teistest äh, kaasvastutavatest komisjonidest nagu naistekomisjon, eelarvekomisjon, põllumajanduskomisjon, keskkonnakomisjon. Äh, ootan juba põnevusega koostööd variraportööridega, arvamuse koostajatega, selleks et me saaksime teha korraliku ettepaneku ja et me saaksime ka eesistuja ka eesistujariigiga selles küsimuses edasi minna. ma kavatsen koostööd teha tihedalt Iirimaa kui nõukogu eesistujariiguga ja ma loodan, et me jõuame selle programmi osas kokkuleppele, meie ajakava on väga tihe, me tahame kompromissettepanekutega tagasi tulla juba aprillikuus ja me jätkame ka paralleelselt läbirääkimisi nõukoguga. nii et suur tänu veel kord ja ma arvan, et järgmised nädalad on väga töörikad. suur tänu, proua raportöör! võib-olla üks aspekt, äh, millest te ei rääkinud, see puudab, puudutab proua Schröteri märkust. võib-olla sellest paari sõnaga. seda küll tavaliselt ei tehta pärast raportööri sõnavõttu, aga ma seda siinkohal siiski hea meelega teeks sest ähm, abifond kõige vaesematele, te teate, kuidas, kui, kui palju on tulnud võidelda, et seda taastada. ja me ei tohiks jupitada siin solidaarsust. seda, see arutelu meil on juba olnud. see oli siis, kui me võtsime vastu kakskümmend kakskümmend strateegia ja kui me arutasime, kas on vaja seada eesmärki selleks, et võidelda vaesusega. see otsus langetati tookord ja vaatamata lähimuspõhimõtetele, mida me kõik teame, tunni, tunnistati siiski, et Euroopa Liidu tasandil ähm, käib solidaarsus Euroopa Liidu kaudu vaesusealase võitlemise osas. kui me tahame Euroopa Liidu tasandil rakendada solidaarsust kriisiolukorras, kus kõik näevad, et selle kriisi üks lülidest on makromajanduslik tasakaalu puudumine liikmesriikide vahel. ja kui kõige rikkamad liikmesriigid ütlevad, meie tegeleme ise oma vaestega ja teie tegelege ise omadega. ja see põhimõte, seda põhimõtet on raske aktsepteerida. ärgem kartkem lõpuni minna selle mõttekäiguga. vastasel korral jõuame olukorda, kus äh, ühed ütlevad, mina olen vaene, mul ei ole teid vaja, see võib-olla on küll karikatuur, aga aga julgegem seda välja öelda. sest vastasel korral räägime üldiselt, üldsõnaliselt äh, solidaarsusest, aga ei uuri, kuidas seda tegelikkuses ellu rakendada. ma ei taha siin mingit filosoofilist ja strateegilist arutelu algatada, aga kui me tahame olla solidaarsed, siis olgem järjepidevad ja jälgigem, et seda rakendataks kõikides valdkondades ja kõikides liikmesriikides, sest me ei saa äh, teha nii, et ühed on solidaarsed ja teised mitte. ma saan aru, et Elisabeth Schröter on minuga nõus, seega on sellega kõik korras. nagu raportöör ütles, järgmine kord arutame. Elisabeth Schröter. aga muus osas lõpetame arutelu siis sellel teemal kompromissmuudatusettepanekud vaadatakse läbi kahekümne teisel aprillil ja hääletus on siis järgmisel päeval ja põhimõtteliselt peaksime selle ajakava juurde ka jääma, kui me tahame, et äh, oleks võimalik arutelu Iiri eesistujaga. veel mõned punktid päevakorras, mis, millega peaksime saama hakkama suhteliselt kiiresti, äh, kakskümmend viis kõigepealt, arvamuste vahetust mitmeaastase finantsraamistiku kohta, nagu te teate, ülemkogus seitsmendal, kaheksandal veebruaril riigipeade valitsusjuhid leppisid kokku arvudes, kuid äh, nad tegid ka õigusloomelisi samme, sekkudes tegelikult oma järeldustega teatud teemadesse ja en-, ennetades äh, teatud otsuseid, mida tuleks langetada kaasotsustamisel. kokkulepe, milleni siis jõuti, paneb paika mitmeaastase finantsraamistiku struktuuri kuues rubriigis, paneb paika arvud ja mida siis vastaval, igale õiguslikule alusele vastavalt tuleb siis ähm, täpsustada. ülemmäär, nagu te teate, seda vähendati kaheksa protsenti Äh, võrreldes sellega, mida komisjon oli välja pakkunud kuulukohustuste osas ning vähendati üheksa protsenti maksete osas. see tähendab seda, et kulukohustused ja maksed, riigipeade ettepanek tähendab, oli selline, Euroopa Parlament ei, ei ole seda ka küsimärgi alla seadnud, see tähendab seda, et et eelarve oleks üheksa protsenti liidu RKT-st kulukohustuste osas ja null koma üheksakümmend viis protsenti maksete osas. see tähendab seda, et Euroopa Liidu eelarve oleks selline, nagu see oli seitsme, kaheksakümne seitsmendal aastal. ja lisaks sellele, millest me juba oleme rääkinud, on meil ähm, mure ka poliitiliste eesmärkidega. ja iseäranis ähm, lik-, likvideeritavate kohustustega, äh, mis on ka läbirääkimiste kavas äh, selle aasta puhul. Euroopa Parlament on, on oma resolutsioonis juba meelde tuletanud, nagu seda eelmisel nädalal ka hääletati, kuid meie komisjoni jaoks kaasnevad teatud tagajärjed, millest me oleme täna hommikul ka rääkinud. see puudutab äh, algatust noorte heaks kõigepealt, kus äh, on ette nähtud kuus miljardit ning ülemkogu, teisalt ülemkogu otsus, millest me mille tagajärgedega peame arvestama, see on see, et säilitatakse üleilmastumisega kohanemise fond ning samuti abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks. järgmised etapid on siis millised? resolutsiooni eelmisel nädalal võtsime vastu, kolmeteistkümnendal märtsil ja nüüd tuleb ähm, tegeleda ülemkogu otsuste seosega õiguslike alustega. kõigepealt algatus noorte toetuseks. Euroopa Komisjon on teinud juba parandused ettepanekutesse, mille alusel me töötasime välja oma läbirääkimiste mandaadi ja need muutused tema ettepanekutesse kaheteistkümnendal märtsil puudutavad kõigepealt Euroopa Sotsiaalfondi. komisjon tõi siia sisse uue põhjenduspunkti, kus muudeti kolme artiklit ja toodi sisse siis ähm, noorte toetamise initsiatiiv ning toodi sisse uus peatükk, kogus oli kaheksa artiklit ja uus lisa muudeti määruse ettepanekut CPR-i osas, Common Provision Regulator, ja muudeti viit artiklit ja ühte lisa ning lisati veel üks lisa. arutasime seda koordinaatoritega ja le-, leidsime, et leppisime kokku menetluses, mis võimaldab muuta meie läbirääkimiste mandaati, arvestades esialgse ettepaneku muutmisega komisjoni poolt. ja kokkulepe saavutati kõikide fraktsioonide vahel ja see on järgmine. ainult inglise keeles kahjuks, nagu te teate, äh, millised on ajapiirangud, nii et me peame teinekord äh, seda menetlust kasutama, ehk siis kolleegid võivad neid ettepanekuid muuta kuni kahekümne viienda märtsini äh, keskpäeval tähendab järg-, esmaspäeval ja siis järgmisel nädalal ja kutsume raportööre üles äh, koordineerima oma ettepanekuid, et see lihtsustaks äh, lep-, nende muudatusettepanekute kaasallkirjastamist. muidugi kõigil on sõnavabadus. ja seejärel mm, tuleme kokku, kõik läbirääkijad mõlema teksti osas ISF ja CPR, nii raportöörid kui variraportöörid, Euroopa Sotsiaalfond ja CPR viieteistkümnendal nädalal või siis kuueteistkümnenda nädala algul. ja, ja ta, selle eesmärk on siis, et mõlemad tekstide vahel oleks, äh, valitseks üht, ühtsus ja kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal märtsil siis, aprillil siis hääletus. see võimaldab meil äh, läbirääkimiste mandaati ESF-i osas siis üle vaadata ja CPR-i osas. esitatud muudatusettepanekuid samuti. pöördusin komisjonide esimeeste konverentsi esimehe poole palvega kinnitada meie ainupädevus selle algatuse osas noorsoo algatuse osas. nii palju minu poolt. infoks, kas selle kohta on, on küsimusi või märkusi? tuleb kakssada viiskümmend muudatusettepanekut nende viie artikli kohta kindlasti ei tule. järgmine päevakorrapunkt number kakskümmend kuus siin me räägime, milline on läbirääkimiste seis nõukoguga sotsiaalse muute muutuste innovatsiooniprogrammi osas PSI programm. tahaks vastavalt siis määruse artiklile seitsekümmend, millised olid kolmepoolsete kõneluste läbi tulemused. kahekümne esimesel veebruaril Juta Steinrück räägib meile sellest, et äh, aru anda siis sellest, suur tänu, proua esimees. viimased kolmepoolsed läbirääkimised toimusid kahekümne esimesel veebruaril ja tegemist oli esimese kohtumisega Iirimaaga kui eesistujariigiga, nii et asjad on nüüd käima lükatud. eelmise poolaasta jooksul kahjuks äh, ei olnud meil mitte mingitki märki, et me kuidagi selles küsimuses saaksime edasi liikuda kuid me leppisime nüüd kokku, et me kavatseme kolmepoolsetel läbirääkimistel pigem poliitilist tööd teha ja üksikasju arutame pigem töökohtumistel. eesistujariik tuli parlamendile ühes väga tähtsas küsimuses vastu, me räägime siin äh, piiriülestest partnerlustest Oiresti allprogrammi raames. rahastamine peaks tulevikus edasi minema sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogrammi kaudu. komisjoni ettepanek oli ju, et rahastamine peaks toimima Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. hea on ka see, et piiriülesed partnerlused on tagatud äh, ka finantsvahenditega nii, ja need finantsvahendid on sama suured kui minevikus, nii et ma arvan, et parlament siin tõesti võib jätkata seda väga head tööd, mida on juba tehtud. teiste prioriteetide puhul ei ole siiamaani edusamme tehtud, järgmised kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad üheteistkümnendal aprillil. meie läbirääkijatena parlamendi poolt oleme veendunud, et ei saa asjad jääda nii nagu praegu, meie leiame, et tehtud on ära väga hea eeltöö ja me loodame, et nõukogu seda ka äh, tunnistab ähm, tähtsates küsimustes, siis ja ainult siis on meil võimalus ka edukalt need läbirääkimised lõpetada. suur tänu variraportööridele ja ka esimehele sest ma arvan, et tegemist on suurepärase läbirääkimiste meeskonnaga ja suur tänu ka sekretäriaadile. väga hea. kas keegi soovib äh, midagi veel üle küsida, täpsustada? Läheme siis Euroopa Sotsiaalfondi juurde sellisel juhul. eile toimus meil kaheteistküm-, toimusid kaheteistkümnendad kolmepoolsed kõnelused sel teemal. sekretäriaat ja raportöör ei ole siin päris ühel meelel, kas see oli üheteistkümnes või kaheteistkümnes kord, aga olgu, kuidas on. igatahes rohkem kui kümme on neid olnud ja annan sõna raportöörile proua Moranšatsi. tänan, proua esinaine. probleem ei olegi muidugi selles mitu kohtumist on toimunud või pigem nende sisu. esiteks, esimene probleem, mis meil oli eile õhtul nõukoguga kohtudes, on need kaks punkti, mille osas meie komisjon on võtnud seisukoha, väga selge seisukoha. kõigepealt kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusfondist, <clears throat> mis läheb sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja kakskümmend protsenti sotsiaalfondist, mis on ette nähtud võitluseks vaesusega. ja need kaks arvu mille me oleme siis endale seadnud sihiks nii Euroopa Sotsiaalfondi kui vaesusvastase võitluse osas, need ei valmista just liikmesriikidele head meelt ega ka siis nõukogule. tulemus on see, et äh, eile õhtustel kõnelustel äh, läbi kõigi muudatusettepanekute oli vastuseis just neile kahekümne viiele protsendile ühtekuuluvusfondi osas ja kahekümne protsendi osas vaesusevastase võitluse osas eile õhtul nii või teisiti miski ei õnnestunud. teiseks äh, artikkel kolm jälle tekitas arutelu. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament on siin täiesti ühel meelel, et eesmä-, et pealkirjaks oleks rakendusala, kuid komisjon tahab äh, prioriteedina näha investeeringuid, kuid see ei vasta artikli kolm sisule ja me soovisime, küsisime nõukogult, millised liikmesriigid toetavad sellist ettepanekut ja muidugi mingisugust vastust ei saanud. ja teiseks, kui seda jaotist peaks muudetama, siis artikkel kolm tuleks jagada kaheks sest esimeses osas on investeerimisprioriteedid, kuid teises osas äh, laiendatakse prioriteete investeeringute puhul. nüüd äh, nõukogu peab parlamendile kiiresti äh, tegema oma ettepanekud selle kohta. ja kolmandaks hakkasime arutama artiklit neli. ja üks asi, mille üle me ei saa läbi rääkida ja milles me taganeda ei saa, arvestades hääletust meie komisjonis, on see, et komisjon äh, tahab, et sotsiaalsete kulutustena, nagu see oleks sotsiaalfond arvestataks ka regionaalarengu rahasid, mida kulutatakse sotsiaalsetel eesmärkidel. nii et kui me näit-, kui näiteks ehistatakse lasteaedu või, või haiglaid, mis kujutab endast midagi sotsiaalset, mida rahastati regionaalarengu vahenditest, siis arvestatakse see kahekümne protsendi sotsiaalfondi hulka. sellele me oleme raevukalt vastu see on väga suur erimeelsus meie vahel. ja niimoodi esiti ma tuletaksin teile meelde, et nad nõustu-, ei, nad ei ole nõus kahekümne viie protsendi ja kahekümne protsendiga. meie jaoks, me siin taganeda absoluutselt ei saa, kuid meie, meie ees on sein ja see on minu meelest peamine erimeelsus. nüüd artikkel neli lõige kaks. täiendused suurendamaks temaatilise kontsentreerimise meetodi paindlikkust, millest räägib nõukogu inno-, sotsiaalne innovatsioon, piiriülene koostöö, see ei tuleks arvesse nüüd protsent, protsendi arvestamisel temaatilise kontsentratsiooni puhul. miks sellised katsed mm, mööda hiilida komisjoni tekstist, mille osas me ju ka oma seisukoha andsime ja, ja toetasime, nõukogu ütleb, et ähm, see on selleks, et tulla vastu väikeste liikmesriikide soovidele. kui meie äh, vaatame, millised on nõukogu täiendused, lisandused ja millised olid meie komisjonis esitatud muudatusettepanekud, siis me mõistame, et need ei ole mitte ainult väikesed liikmesriigid, ja siis ma küsisingi väikese liikmesriigi definitsiooni, sest tegelikult äh, asi päris nii ei ole. ja ei jäänud meile ka märkamata. kokkuvõttes äh, võiksin vist öelda, et vahet pole, kas üheteistkümnes või kaheteistkümnes kohtumine, et need kolmepoolsed kõnelused kulgesid halvasti, sest ähm, meil on tõeline nägemuste kokkupõrge parlamendi ja nõukogu vahel. me oleme samas üh-, ühel lainepikkusel komisjoniga. ja nõukogu on täiesti teistsugusel seisukohal me tahaks tõesti teada, kas nõukogu lõppeesmärk ei ole mitte Euroopa Sotsiaalfondi ohtu seada perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja asjad on sel-, niivõrd patiseisus, et äh, komisjoni esinaine kokku kõigi läbirääkijate toel parlamendi poolelt ja komisjoni poolelt tegi ettepaneku Äh, viia läbirääkijate koosseis kõrgemale tasemele. soovis, et meil oleksid kõnelused äh, volinikega, Laslo Andoriga ja et oleks kohal ka Iiri minister, sest ähm, näha on, et väga raske on äh, siin olukorras Äh, meie nägemust kuuldavaks teha Euroopa Sotsiaalfondist. ja kõige selle taga ähm, meie nägemust sotsiaalsest Euroopast. võib-olla ma isegi kirjeldasin pisut liiga pehmelt ähm, seda, kui vaenulik tegelikult see, need kõnelused olid. ja peate teadma ka seda, et me läheme neljand-, neljandat tulpa tabelis ei täida kunagi nõukogu. ja me arutame pidevalt, kuid me ei saa mingit tagasisidet nõukogu seisukoha kohta. me tahame sellele ähm, lõpu teha, sellisele viisile läheneda kolmepoolsetele kõnelustele, mis ei võta meid tõsiselt. esmaspäeva keskpäevaks nõuame me nõukogult tagasisidet kõikide nende punktide kohta, mida me arut-, oleme siiamaani arutanud, selleks et äh, järgmistel kolmepoolsetel kõnelustel kahekümne seitsmendal kolmapäevasel päeval, nii et siis esmaspäev, nii et me oleme olnud juba piisavalt kaua kannatlikud järgmise, järgmistel kõnelustel, niisiis äh, kell kuus kahekümne seitsmendal Äh, ka kaheksateistkümnendal aprillil ja kahekümne teisel aprillil on ette nähtud kõneluste voorud. nii et ma üritasin võimalikult täpselt kajastada seda, mis eile õhtul juhtus. Alejandro Serkas, suur tänu, proua esimees, kolm lühikest märkust. esiteks, suur tänu Elizabethile. Prantsuse delegatsioon toetab teid täie rinnaga selles osas, mida te olete teinud tegemist on väga tähtsa aruteluga, tegemist on väga tähtsa võitlusega järgneva seitsme aasta eest ja peale selle on väga tähtis ka, et Euroopa sotsiaalpoliitika saab selgelt nähtava identiteedi. Te rääkisite siin sotsiaalsetest äh, müüridest, aga me teame, et müürid langevad ka need, mis olid mõeldud igaveseks. Euroopa Komisjon ja parlament peavad välja töötama nutika strateegia ja kui nad seda teevad, siis nõukogul ei jää mitte midagi muud üle, kui üle oma varju hüppama ja meid ära kuulama. ja kolmandaks, kui mängud lähevad sellel tasemel edasi, siis jah, mingil hetkel me muutume väsinuks äh, Äh, toimuvad seal kolmkümmend, nelikümmend erinevat kohtumist, siis tuleb minna aste kõrgemale. väga tähtis on, et me teaksime, millised liikmesriigid on vastu. me võime ju midagi öelda ka toimuva kohta, me ei ole ei kurdid ega pimedad, me tahame teada, millised on need liikmesriigid selleks, et äh, ka praeguseid olusid muuda, muuta siin ei ole mitte mingit äh, diplomaatiliste keerdkäikudega tegemist, me tahame teada, millised on need liikmesriigid ja meil tuleb äh, tõesti äh, kuidagi mõjutada nõukogu arvestama avaliku arvamusega. Nad ei soovi läbipaistvat demokraatlikku arutelu, nii et Elizabeth, me toetame sind ja kui nad kasutavad äh, seda venitamistaktikat, siis meie peame midagi selle vastu ette võtma. ei saa olla nii, et neli väikest riiki, võib-olla on üks nendest riikidest ka saar, soovivad äh, vältida Euroopa Sotsiaalfondi töö jätkamist. kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis äh, lisaksin, et äh, mis puudutab läbirääkimiste taktikat nõukoguga no,, raportöör juba ütles seda, meil on siin äh, täiesti äh, neljandas tulbas täiesti sisutu dokument, äh, triloogi käigus pole sellist olukorda varem olnud, alati on olnud ja nüüd on jäänud see täiesti tühjaks, see teine teema on see, ma ei hakkaks siin kedagi süüdistama, kas eh, ei hakka süüdistama Küproset eh, ega Iirimaad. meil on olnud iga, iga eesistumise käigus ministritega väga head sidemed, aga läbirääkijate meeskond ei ole sugugi olnud samal tasemel, kui minister on olnud tegemist on siiski läbirääkimistega, mis on strateegilised eh, ja, ja selline lähenemine on kaasotsustamismenetluse vastane. meil ei ole mingisugust äh, tegelikult läbirääkimist, äh, infovahetust, äh, meie lihtsalt omalt poolt anname, anname, anname, aga midagi vastu ei saa. ühel päeval peaks siis selguma, mis on see lõpptulemus. Te teate sellist läbirääkimiste tehnikat, mis seisneb sellest, et et kui te olete pingutanud siis pärast kahtekümmend läbirääkimiste voolu, vooru on asjad jõudnud tupikseisu ja ja ma arvan, et võib-olla me võiksime juba nüüd, pidades silmas selle fondi kasutamist, edasi minna järgmise etapini. teiseks, sidemed erinevate läbirääkimiste vahel. Euroopa Sotsiaalfond ei ole iseenesest autonoomne. selle Äh, tulemik, tulevik sõltub selle eksistentsist üldisemalt ja see sõltub läbirääkimistest, milles osaleb meie, meie kolleeg Koosa ja see puudutab üldsätete määrust ja ja selle läbi, läbirääkimisi artikkel kaheksakümmend neli, kus on määratletud äh, liikmesriikide kohustused äh, regionaalarengu seisuko-, äh, valdkonnas, ühtekuuluvuspoliitika vahendite valdkonnas, kui nõukogu sellist olukorda muudab, siis äh, tegelikult on võimalik lihtsalt äh, sotsiaalfond kõrvale jätta. ja meie peame jätkama siis triloogi käigus äh, oma seisukohtade kaitsmist, ma ütlen kõikide fraktsioonide esindajatele meie komisjonis, et ähm, igaüks äh, on valmis kinnitama, et sotsiaalne mõõde on oluline meie majanduskontekstis ja meil on olnud selle kohta juba mitmeid raporteid, kogu aeg on rõhutatud kui oluline on sotsiaalsest, sotsiaalse mõõtega tegeleda, mõõtmega tegeleda ja samuti äh, riigi- ja valitsusjuhid on sellega nõus, äh, kui nad äh, on teinud ettepaneku noorte tagati kohta, aga kui me jätame artikli kaheksakümmend neli selliseks, nagu ta praegu on, siis sotsiaalfondi lihtsalt tulevikus pole. selline on asjade seis ma olen rääkinud äh, volinik Andoriga ja proovinud uurida, mida saab teha selleks, et äh, läbirääkimisi äh, edasi jätkata ja ja tegelikult see on palju laiem teema. ja kui teil ei ole midagi selle vastu, siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, päeva viimane päevakorrapunkt punkt, väga oluline delegatsiooni visiit Berliini kolmeteistkümnendast kuni viieteistkümnenda veebruarini kaks tuhat kolmteist. delegatsioonis osalesid Toomas Mann, Juta Steinburg, Mariann Haakin ja mina ise. see delegatsioon sellel oli kolm äh, konkreetset eesmärki ja kolmeteistkümnendal märtsil Frankfurdis käisime me kohtumas nende inimestega, kes käsitlevad maapealsete teenuste pakkimi, pakkumist äh, Euroopa Liidu lennujaamades. see puudutab siis äh, raportit, äh, mille kohta meie komisjon pidi esitama oma arvamuse, Toomas Mann pidi seda tegema meie nimel, siis transpordikomisjon esit-, ütles oma seisukoha selle kohta ja siis toimus meil ka kohtumine ettevõttes Manroland, kes, kus kasutatakse parasjagu Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi vahendeid ja tegemist on suurepärase näitega sellest, kus kogu protsessi on kaasatud väga hästi ka tööturu osapooled, protsess kulgeb suurepäraselt. ja siis teine delegatsiooni visiidi osa toimus äh, Berliinis, kus me kohtusime Bundestagi liikmetega, kohtusime transpordikomisjoniga, selleks, et rääkida maapealsetest teenustest äh, meie lennujaamades. meil toimus mõttevahetust äh, riigisekretäri ja tööhõive ja sotsiaalasjade ministriga ja ma räägin paari sõnaga siis, mis siis seal juhtus, tegemist oli äärmiselt rikkaliku mõttevahetusega, rääkisime erinevatest teemadest ja kõigepealt äh, minister oli väga rahul äh, sellega, et äh, riigipead ja valitsusjuhid lõid noorte tagatise programmi või noortegarantii programmi ja rõhutati seda, kui oluline on sotsiaalsele mõõtmele tähelepanu juhtimine Euroopa Liidus ja kui olulised on kõik signaalid, mis annavad märku sellest, et eurooplaste vahel valitseb solidaarsus. ja minister samas avaldas kahtlust äh, globaliseerumisega kohane, kohanemise fondi ja abifondi enim puudust kannatavatele isikutele tuleviku suhtes ja tema argumentatsioon oli, et kui riikidel on raskusid, siis raskused äh, näitavad märk-, annavad märku sellest, et tööturg vajab struktuurset reformi ja Euroopa abi ei saa seda asendada. mina ütlesin ausalt, et et ma ei näe nende kahe asja vahel mingisuguseid, ma näen vastuolusid selle vahel, et, et, et kui toetatakse noorte garantiid ja teiselt poolt ollakse globaliseerumisega kohanemise ja enim puudust kannatavatele inimestele mõeldud abifondi vastu siis äh, naiste kvoota küsi-, kvoodi küsimusest rääkisime ka, ka valitsusega äh, ja see teema tekitas suuri, suurt mõttevahetust. ja kõigis küsimustes ei saavutanud me üksmeelt, rääkisime me ka pensionite ülekandmisest ja liikuvusest. viisime ennast kurssi arenguga Saksamaal, siis rääkisime ka töötajate lähetamisest proua minister rääkis meile, mida kavatseb Saksamaa valitsus artikli üheksa osas ja artikli kaksteist osas, kus on siis äh, või siis äh, solidaarse reguleerimise küsimuses. ja tegemist oli äärmiselt kasuliku ja viljaka külaskäiguga, siis toimus meil ka kohtumine ka tööturu osapooltega, rääkisime siis töötajate lähetamisest. ja me kohtusime sotsiaalpartneritega eraldi mida ei tehta tavaliselt Saksamaal, aga ma arvan, et me lihtsalt olime oma süsteemiga ja nad olid meile nõus vastu tulema. nii palju siis selle delegatsiooni visiidi kohta, teil on ka kirjalik ülevaade sellest visiidist, mis viib teid asjaga kurssi.